Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid! südamest äh, tere tulemast meie teise päeva koosolekule, kus äh, meil siis me kokku tulnud äh, parlamentaarse ühiskontrolli töörühm me hakkame arutama Euroopa Liidu poliitikatsüklit aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend üks ja iseäranis Euroopa Liidu prioriteete võitluses organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevusega ning hakkame rääkima Europoli mitmeaastasest programmist. asutav koosolek lõpeb teise aruteluga ja loodetavasti võtame siis vastu meie ühiskontrolli töörühma kodukorra ja selles osas ma tean, et kolleegidel oli väga viljakas arutelu juba sellel teemal ja lihtsalt väike protseduuriline märkus minu poolt. pärast eilset koosolekut kaaseesistujad kohtusid, arutasime kodukorda põhjalikult, eilne arutelu näitas seisukohtade lähenemist kõikides punktides, ma arvan, enamasti. ma tänan kõiki kolleege siinkohal, me oleme kõik teie märkused ja kommentaarid arvesse ja oleme koostamas kompromissettepanekuid praegu, need jagatakse teile peatselt laiali. ja siis te näete neid kompromisse oma silmaga ja kell üksteist saame üksikasjalikult arutada kodukorda ja loodetavasti äh, on meil siis ka arutelu ja sellele järgneb loodetavasti kokkulepe kodukorra osas. see siis toimub kell üksteist null null ning kompromissid jagatakse peatselt laiali ja seal te siis ka näete, et teie kommentaarid aruteludes on seal ka arvesse võetud. ja veel üks teadaanne äh, tuleb selle kohta kell üksteist minu poolt. nüüd kolleegid, jätkamaks täna hommiku ja asu, asumaks siis täna hommikuste arutelude juurde, ma arvan, et me kasutame samasugust äh, korda nagu eile, ehk siis anname kordamööda sõna rahvusparlamentide esindajale, siis kordamööda Rahvusparlamendi, Euroopa Parlamendi esindajale, seni kuni nimekiri on ammendatud ja teeme seda siis palun nii nagu eile. ja kui te soovite sõna, siis palun andke saali korrapidajatele märku. tere tulemast äh, alalise komitee esimehele operatiivkoostöö alal nõukogus tere tulemast, härra Erkki Koort, tere tulemast ka härra Olivier Enidi, kes on Euroopa Komisjoni rände- ja siseasjade peadirektoraadi asedirektor. Nad äh, on täna siin selleks, et rääkida Euroopa Liidu prioriteetidest, võitlemaks äh, raske kuritegevusega Euroopa Liidus. Äh, me arutame Euroopa Liidu mööduvat poliitikatsüklit, arutame soovitusi Europolile ja seda, kuidas ajakohastada poliitikatsüklit järgmiseks perioodiks, tuginedes sellele hinnangule. ja mis puudutab libe komisjoni soovi volinikule, siis volinik King on esitanud äh, laiapõhjalise julgeolekuhinnangu, kus on olulised punktid liikmesriikide jaoks, mõned teist on seda ka juba näinud, seda julgeolekuhinnangut. aga kui ei ole näinud, siis lühidalt, millest seal juttu oli kõigepealt lihtsam ja voolujoonelisem poliitika tsükkel aruandluse osas eriti, teiseks rohkem panustamist liikmesriikidelt, parem Euroopa Liidu poliitikatsükli integreerimine riiklikku planeerimisse, multidistsiplinaarne multiagentuuri lähenemine, koostöö tugevdamine kolmandate riikidega ning parem äh, kuritegevusega tegelemise strateegia. härra esimees, teil on nüüd kümme minutit härra uh, esimees, daamid ja härrad, tere hommikust! tahaksin alustada tänusõnadega, tänan selle võimaluse eest saada siin sõna ühise parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ees nõukogu eesistuja nimel, olles ühtlasi esimeheks COSI komitees. selle loomisest saadik aastal kaks tuhat kümme Euroopa Liidu poliitikatsükkel on olnud funktsionaalne üleeuroopaline foorum, mis võimaldab dialoogi ja ühisoperatsioone selleks, et võrre, võidelda tõsise ja organiseeritud kuritegevusega. organiseeritud rühmitused ei tegutse äh, mitte ainult ühe liikmesriigi territooriumil ega eraldatuses Ähm, vastavalt äh, viimatisele ohuhinnangule tõsise kuritegevuse osas seitse kümnest organiseeritud rühmitusest tegutsevad rohkem kui kolmes Euroopa riigis. Äh, piigi, piiriülene tegevus eeldab ka vastavat reaktsiooni äh, siseriiklike ja Euroopa Liidu sidusrühmade ühin-, ühindamisega võimaldab poliitikatsükkel luua platvormi selleks, et tegeleda nende piiriüleste gruppidega ja võimaldada liikmesriikide vahelist koostööst. aastal kaks tuhat seitseteist äh, on tegemist äh, väga olulise aastaga poliitikatsükli jaoks. me oleme teinud oma järeldused eelmisest tsüklist ja teeme ettevalmistusi järgmiseks. veebruaris hi-, sõltumatu hindamisraport äh, avaldati veebruaris. seal oli terve rida ettepanekuid, kuidas parandada rakendamist ja aruandlust äh, tegevuste osas. enamus nendest soovitustest võeti arvesse, koostades siis uusi järeldusi selle kohta, kuidas poliitikatsükkel peaks jätkuma maikuus sai nõukogu pärast äh, arutelusid COSIS kinnitas uued prioriteetsed valdkonnas äh, tõsise ja organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend üks. Europol etendab olulist rolli poliitikatsükli tegevuste elluviimisel. Äh, mõjutoetusmeeskond toob kokku riiklikud sidusrühmad ning koordineerib tegevust operatiivvallas. Europoli tõsise organiseeritud kuritegevuse hinnang on tugevaks aluseks poliitiliste prioriteetide seadmisel, annab üldise ülevaate trendidest ja tegevusviisidest, mis iseloomustab organiseeritud rühmitusi. on selge, et kõik riigid ja regioonid Euroopa Liidus ei, ei ole võrdselt mõjutatud samadest probleemidest, erinevat sorti tõsisest ja organiseeritud kuritegevusest, seega tuleb seada prioriteete. kuid mul on siiski hea meel teatada, et poliitilistes aruteludes, mis puudutas prioriteete uue tsükli vältel, soovi, SOCTA soovitused võeti arvesse olulisel määral Äh, osutati prioriteetidele, kus on kõige suurem osalejate arv. aga see ei olnud mitte tän-, lihtne töö. liikmesriikide kohustused poliitikatsüklis on suured, algavas tsüklis valdkonnad, kus on kõige suurem arv liikmesriike, kes osalevad, on järgmised. esiteks, kuidas äh, lihtsustada legaalset rännet teiseks inimkaubandus, kolmas sünteetilised narkootikumid, äh, kanep, äh, kokaiin, heroiin neljandaks, viiendaks, ebaseaduslik tulirelvade kaubandus, kuuendaks, laste seksu-, seksuaalne ekspluateerimine ja seitsmendaks MDIC rikkumised prioriteetsed valdkonnad äh, jätkuvad läbi tsüklite. see näitab, et isegi kui on väikesi muudatusi statistikas, meie ühised mured ja probleemid on jäänud üldiselt muutumatuks viimastel aastatel. kolm väga olulist arengut äh, strateegilises planeerimises ja poliitikatsükli tegevuste rakendamises. esiteks, uue poliitikatsükli struktuur on järele jõudnud tõsise ja organiseeritud kuritegevuse öö, äh, uue struktuuriga, rahapesu ja äh, varade tagasisaamine, dokumendipettused, neid on kõiki nimetatud kui horisontaalseid prioriteete teiseks, äh, terrorismi ja teise tõsise organiseeritud kuritegevuse liikide seos on leidnud tunnustamist ja esiletõstmist. ja kolmandaks, äh, sellised prioriteedid nagu MITC, aktsiisipettused ja keskkonnakuritegevus, äh, tolliametid on kaasatud ja teised, samuti poliitikatsükli tegevustesse. see aitab luua sünergiat ja li-, viib lähemale multidistsiplinaarsele, multiagentuuri põhisele lähenemisele. kriminaalsed tegevused muutuvad pidevalt, rühmitused samuti, tegevused, nad on järjest tõhusamad ning ei keskendu ühtsetele geograaf-, ühele geograafilisele punktile Euroopa Liidu tasandil läbiviidav tegevus on seepärast kõige, väga oluline. Europoli ohuhinnangu ehk siis Euroopa Liidu poliitikatsükli raamistik ja liikmesriikide panused on üks äh, elutähtis instrument võitlemaks ühiselt tõsise ja organiseeritud kuritegevusega, see annab meile vahendi ja kuidas järgida ja isegi ennetada kuritegevust ja tänan teid tähelepanu eest. suur tänu, härra Koort, järgmisena annan sõna kuni kümneks minutiks härra Oniidile. suur tänu, esimees, kõigepealt äh, tere tulemast kõigile ja eriti kolleegidele rahvusparlamentidest. meie sooviksin soovida igati edu äh, uuele töörühmale, parlamentaarse ühiskontrolli töörühmale Europol ametina on äh, kasvanud viimastel aastatel olulisel määral, eriti arvestades äh, tema tegevdirektori liidrirolli, härra Wainwrighti pean silmas, ja institutsioon tõepoolest väärib seda äh, töörühma, mis aitab meil juhtida ameti tegevust ja ühtlasi ka toetab kõikide varvukaid tegevusi. tahaksin teid ka tänada selle eest, et valisite Äh, selle teema oma avaistungiks, milleks on siis organiseeritud kuritegevus äh, tänapäeval, keskendutakse väga palju terrorismivastasele võitlusele arusaadavatel põhjustel, aga see ei tähenda seda, et organiseeritud kuritegevus äh, ei oleks äh, tõsiseks ohuks ja seega on ta ka meil oluline prioriteet äh,. täiendav komplekssus tuleb sellest, et äh, mitmed tegevused on juba äh, definitsiooni kohaselt piiriülesed, äh, Euroopa-ülesed. paljud tegevustest, millega me tegeleme, omavad ka olulisi rahvusvahelisi seoseid. seega me vaatame ka väga tugevalt väljapoole Euroopa Liidu piire, nelikümmend protsenti operatsioonides tegelikult kaasavad ka kolmanda riigi partnereid. sektori ülesus on veel üks väljakutse paljude kaasatute jaoks ning äh, samuti see, et järjest rohkem kasutatakse tehnoloogiat, küberruum on loomulikult kõige ilmsem näide selle kohta, kuid äh, tehnoloogia on erinevaid liike. ja see on kindlasti üks oluline valdkond arvestades kõiki neid äh, tunnuseid, kus Europol saab kindlasti toetada äh, siseriiklikke ametivõime parimal moel. just seda tüüpi valdkondades saab Europol äh, pakkuda oma täielikku potentsiaali, eriti tänu sellele, et on tipp- ja ekspertiiskeskused nüüdseks, nagu näiteks inimkaubanduse või küberkuritegevuse keskused, kus Europolist on tõesti saanud maailma, äh, maailma liider Darkneti alal. ja võib-olla on seega kõige parem lõpuleviidum koostöö Euroopa Liidu tasandil peale Europoli koostöö. miks? sest äh, selles tsüklis alustatakse tugeval analüütilisel alusel, mille ette valmistab Europol, tugineb parimatele ekspertteadmistele, mis pärinevad erinevatest äh, liikmesriikide teenistustest ja tuginedes konsensuslikul alusel Euroopa ametivõimud seavad siis prioriteet, prioriteedid, mida Erki väga hästi ka kirjeldas, ka innova-, innovatiivsust selles tsüklis, kuidas äh, seada õiged prioriteedid äh, ja on, siis on väga haruldane, et on olemas laiad suunised, aga et sellele järgneb ka tõepoolest mehhanism Euroopa Liidu tasandil, mis äh, sekkub ka operatiivtöö aspektidesse, sest kuna tsükliga käivad kaasas ka väga konkreetsed operatiivplaanid. operatiivplaanid ei ole mitte ainult enam paberil, see ei ole mitte enam teoreetiline mõtteharjutus, vaid need on äh, operatiivkavad, millega tõepoolest, äh, mida tõepoolest ellu viiakse just liikmesriikide ametivõimude osalusel, kes vabatahtlikult soovivad juhtida mõnda tegevust selleks, et tagada, et, et saavutatakse tõesti seatud eesmärgid ning samuti tegevused ja kavad, mille, mida vaadatakse pidevalt läbi, läbi operatiivkoostöö komiteed Euroopa Liidu tasandil, selleks jällegi, et, et prioriteedid õigesti ellu viidaks. uus tsükkel saab olema pisut erinev, Erki juba rääkis hindamisest, mida me oleme läbi viinud eelmise tsükli osas ja ma arvan, et väga oluline selle tsükli aspekt, äh, seda võiks kirjeldada järgmiselt. kõigepealt väga tugevalt on rõhku pandud tulemustele, minevikus äh, võib-olla oli meil kalduvus keskenduda pisut liiga palju protsessile. Äh, meil olid suurepärased plaanid, aga mitte piisavalt ei keskendunud me operatiivtegevusele ja sellele, kuidas toetada korrakaitsjaid selleks, et nad neid tegevusi tõesti läbi viia saaks. minu jaoks on see kõige olulisem äh, tunnus uue tsükli puhul. teiseks, tugev öö, äh, osalus, vastutus, mida üle näitavad äh, riiklikud korrakaitseorganid. tegemist ei ole superstruktuuriga, mis on peale sunnitud, vaid tõepoolest siseriiklikud ametivõimud tunnevad ennast omanikuna siin ja sellest äh, tuleb ka priori-, sellest tulevad ka prioriteedid ja operatsioonid. tegemist on agentuuride vahe, ametite vahelise tegevusega, see ei kaasa mitte ainult Europoli, see kaasab kindlasti paljusid siseriiklikke ameteid, aga tugineb ka parimatel ekspertteadmistel teistelt Euroopa Liidu ametitelt ja eelkõige muidugi räägin ma siinkohal Euroopa Piiri- ja Rannavalveametist ja eriti, mis puudutab näiteks inimkaubandust ja inimsmugeldamist. Need äh, tegevused, nagu ka ju öeldud, on väga rahvusvahelise loomuga. see tähendab, et meil on vaja, et Europolil on vaja suhteid edendada kolmandate riikidega ja nende partneritega ja seda Euroopa Liidu institutsioonide toel ja seda siis ametlike kokkulepete läbi keskenduda prioriteetidele, mida Erki kirjeldas, on väga oluline. see oli, mõnikord äh, pidi ka võitlema selle nimel, et kitsendada äh, temaatiliste valdkondade arvu ja meil on väga hea meel, et me lõpuks äh, jõudsime kümne äärmiselt olulise prioriteedini, kus Euroopa koostöö annab parimaid tulemusi. ja lõpetuseks tegemist on ka tsükliga, kus esmakordselt oleme täielikult integreerinud tehnoloogilise mõõtme, kus me tegeleme sektoriüleste nähtustega, näiteks nagu internetimüük, kus meil õnnestub tõesti pare-, kõige paremini ära kasutada Europoli ekspertiisi ja potentsiaali. nii et kokkuvõttes on tegemist äh, Äh, asjaga, mis, mida me ei näe kuidagi kui teoreetilist plaani, see on vägagi operatiivtegevusele suunatud ning seda tüüpi, kus äh, teie järelevalve töörühm saab tõesti täiendavat hoogu anda ja kuu- ja see, te saate aidata meil sidet pidada just siseriikliku tasandiga, see on väga tähtis tööriist. suur tänu, härra Aniidi, suur tänu teile mõlemale äh, tutvustuste eest keegi pole äh, praegu sõna soovinud, aga kui äh, on soovijaid, siis võib sellest nüüd märku anda. Äh, Dias Temera, palun. Muchas gracias, señor presidente. Algunos comentarios para el señor Cort-. aitäh, härra juhataja. mul on mõningad küsimused politsükli hindamine kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist aastatel. saab äh, tugineda ainult äh, teatud osa dokumentide väljajagamisel. siin on oluline konfidentsiaalsus. Nendesse dokumentidesse tuleb vastavalt suhtuda seetõttu on ka hinnang kui selline konfidentsiaalne dokument. poliitsükli hindamine, prioriteetide määratlemine ja endale küsimuse esitamine, kas Euroopa tsükkel aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist oli tõhus. siis on kõigu selle koostamise juhul oluline liikmesriikide osalus, liikmesriikide roll prioriteetide määratlemisel on väga oluline silmas pidada, et sageli ei suudetud siseriiklikult valitsust ega parlamenti kohustada võtta endale siduvaid kohustusi olemasolevate probleemide lahendamisel. poliitsüklit ei saa pidada edukaks. see tähendab enamik rakendatud meetmetest olid repressiivse ja mitte ennetava iseloomuga. seetõttu eh, oli meil mitmeid võimalusi, mille jätsime kasutamata minu meelest on esmaseks prioriteediks praegu võitlus terrorismi vastu. see kõrge koda siin oli väga tähelepanelik e, ja e, sündmuste arengu suhtes, rakendades tööle töörühma selleks, et terrorismivastast võitlust parendada, aitäh! aitäh, kas oli muid küsimusi või kommentaare? härra Hanan soovis Kurtz and Mr Onidi. härra Kurt ja härra Onidi võib ta lühidalt ehk reageerida. jah, härra Onidi, mis puudutab äh, hindamist, siis äh, äh, viimane hindamine oli tõesti salastatud dokument aga oluline oli siin see, et äh, see sisaldas infot, äh, mis tuli liikmesriikidelt ja me pidime nendega enne konsulteerima, enne kui seda infot teatavaks teha teile kõigile. aga ähm, jah, ma arvan, et äh, me saame ka mõelda selle peale, kuidas siis edaspidi sellist materjali siin töörühmas äh, paremini kasutada. mis puudutab äh, poliitikatsükli ajakava, siis äh, see üldine tegevuste kirjeldus võtab hästi arvesse seda, et see oleks hästi kohandatud siis erinevate teemärkidega või selliste verstapostidega nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil, seda võetakse siis tegevuste puhul arvesse. möödunud tsikkel oli küll tõhus, aga nagu hindamisest ka nähtus ja see härra Teaste Mere ka hästi seda teab, on teada, et et äh, see oli tõesti äh, suurel määral äh, teoreetiline harjutus. et see, mis tuleb välja riiklikest prioriteetidest, on selline sekundaarne aspekt, nii et seekord poliitikatsükli aruteludes pandi palju rohkem rõhku sellele, kuidas äh, paremini integreerida ja kuidas siis äh, pidada äh, mõttevahetust kohalike agentuuridega. nii et me loodame, et see, need uued jõupingutused järelevalve osas ja see uus lähenemine aitavad siis meil seekord palju tõhusamalt tegutseda ennetuse aspekt äh, jah, on tõesti oluline, nagu te ütlesite, tõenäoliselt me tõesti ei äh, keskendu sellele praegu piisavalt, see tsükkel on äh, ennekõike jällegi keskendunud juurdlusuurimistegevustele, mitte niivõrd teatud kuriteoliikide ennud, ennetamisele. seda seal küll esineb, kuid see ei ole ähm, põhiline küsimus. mis puudutab terrorismi, siis äh, siin ähm, loomulikult tuleb siin äh, see prioriteet säilitada, kuid see ei, ei tohiks äh, meid muult, muudelt küsimustelt kõrvale juhtida ja rahvusparlamendid näiteks äh, teavad, kui keeruline on äh, ressursside äh, haldamine praegusel ajal, nii et põhiline ressurss tulebki sellele suunata, nii et siin on tänu sellele lähenemisele võimalus meil siis paremini suunata oma jõupingutused äh, just organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisele. aitäh! jah, kui ma saaksin ka lisada mõned sõnad äh, härra Papadiodorus Kreeka Rahvusassambleest äh, tahtis küsida ja siis pärast annan teile sõna, kui sobib. aitäh, härra juhataja. ma õnnitlen teid nende presentatsioonide eest, mida täna kuulsime iseäranis. Mm, meeldisid mulle need äh, ettepanekud prioriteetide osas järgmiseks poliitikatsükliks. kui, kui me räägime äh, senise hindamisest, siis te nimetasite hindamist, mis tugineb soovitustele, mida anti eelmiseks poliitsükliks. Te nimetasite seitse prioriteeti, mida teie ette panete, kuid siin puudub ka röövkuritegevuse vastu võitlemise prioriteet. ja küberkuritegevus me peame arvestama sellega, mida Euroopa tasandil juba tehakse. mõningad Euroopa riikide valitsused on juba viidanud eh, küberkuritegevuse tigedale seotusele eh, organiseeritud kuritegevusega ja meie elanikkonna seas on tegemist teatud grupeeringute tekkega selle kuritegevuse valdkonnas. mis te arvate, kas küberkuritegevus ei peaks siiski olema üks prioriteet või me peaksime tulevikus keskenduma pigem liikmesriikide vaheliste eh, vahelise koostöö tihendamisele selleks, et oleks võimalik sündmusi ennetada. Um, um, ja nüüd on väga palju sõnasoove saabumas, ehk te annaksite märku veidi varem oma sõnasooviseks. enne kui härra Koort äh, saab äh, vastata, äh, võtame veel ühe küsimuse härra Laanetilt Eesti parlamendist. ja see on siis praegu viimane küsimus. aitäh hea eesistuja, ma läheksin siit härra Dias de Mera küsimusega vaikselt edasi, see puudutab just seda külge, et, ähm, et kui me kogume juurdluste käigus erinevat informatsiooni ka põhjustest, miks mingid kuriteoliigid kusagil raskete kuritegude puhul toime pannakse, siis lisaprodukt on ju selles tõesti see info, et äh, see ennetav pool, et kas siin ei ole just üks selline Europoli positiivne näide ka, et kui Europol on proaktiivne ja annab teatud põhjustest liikmesriikidele teada, miks mingid rasked kuriteod on toime pandud ja kuidas on võimalik seda ennetada, see ei, tegelikult ei vaja ju mingit lisaressurssi, see info on ju kõik olemas. ja need teatud analüüsifailid on ka olemas, et, et kas seda proaktiivsust kasutades ei oleks võimalik just nimelt Europoli usaldusväärsust tõsta, aitäh. Thank you very much, Mr Kurt, please. härra Koort, palun. aitäh, proovin vastata kolmele küsimusele kõigepealt mõned lühikesed äh, märkused. Olivier tegelikult juba vastas esimesele küsimusele, aga liikmesriikide poolt äh, me näeme, et see esimene poliitikatsükkel äh, kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist oli edukas. kas liikmesriigid saavad veel rohkem teha? loomulikult nad saavad Äh, nad saavad tegutseda kiiremini, tõhusamalt ja ennetavamalt. ja see on tõesti lähenemine, mida me näeme ja mida me ootame. ja ähm, oli äh, suurt abi äh, sellest, et äh, erinevad äh, ähm, korrakaitseagentuurid ja tolliagentuurid tegid piiriülest koostööd ja ka kolmandad äh, riigid on nüüd uue poliitikatsükli äh, juures saamas äh, olulisemat rolli. nüüd, mis puudutab prioriteete, siis ma mainisin ja nüüd need prioriteedid, mis seal teises äh, küsimuses, äh, millele teises küsimuses viidati, jah, ma mainisin seitset prioriteeti kümnest, sellepärast et äh, need on need, kus siis liikmesriigid peavad kõige rohkem osalema, aga on veel üks vara, üks tüüp siis on varavastased organiseeritud kuriteod Äh, siis on ka kuritegelikku äh, tulu konfiskeerimine ja siis on ka keskkonnavastased kuriteod. Äh, kui nüüd rääkida küberkuritegevusest, siis see on seal on siis krediitkaardipettused, küberrünnakud ja ka äh, laste äh, kuritarvitamine. nii et see on siin prioriteetide loetelus olemas, kuid äh, kübervaldkond on, on väga horisontaalne samas, nii et see läbib kõiki neid prioriteete tegelikult. ja lisaks sellele, nagu ma ka mainisin, tolliagentuuridega äh, koostöö tegemine on oluline ja äh, see on üha olulisemaks äh, muutumas ja ma olen väga tänulik, äh, et Euroopal on väga head tööd teinud nende jõupingutuste ühendamisel. ja viimane küsimus Äh, proaktiivsuse kohta ja äh, ennetuse kohta, jah, loomulikult äh, see on võimalik, seda me ka loodame ja ka ärgitame liikmesriike tegema. tänapäeva maailmas, kus kõik teenused on veebis Ehm, toimuvad kuriteod ka väga kiiresti, mis tähendab seda, et ehm, politsei töö peab olema kiire ja tuleb jagada parimaid tavasid. ja neid ehm, paremaid tavasid tõesti kogutakse ja jagatakse, aga loomulikult me ootame rohkemat, aitäh! suur tänu! Läheme nüüd Europoli mitmeaastase planeerimise juurde ja nüüd Äh, anname äh, sõna Euroopa Invadile, Euroopa Liidu tegevdirektorile ja nüüd asub juhtima härra Aeg. nii, aitäh ka minu poolt äsjase äh, paneeli lõpetanud esinejatele ja, ja samamoodi omalt poolt ka tere, tere tulemast uuele päevale vastu ja arutama neid järgmisi päevakorrapunkte. ja liigumegi edasi siis jah, meie päevakorra teise punktiga, teise sessiooniga mis on pühendatud Euro-, Europoli mitmeaastasele programmile. tundub, et tõlkega oli väike probleem. proovime uuesti. Is it fixed? please carry on. We were getting the wrong channels. Try it, start again and see. Kas äh, tõlge on kuulda? Can you hear interpret interpretation? I think everything's fine, thanks. okei okay,, thank you. ma alustan siis äh, natukene algusest uuesti, et äh, ma ei tea, palju siin kaduma läks ja palju siin ei läinud. et alustame siis täna teise päevakorrapunktiga, äh, milleks on Europoli mitmeaastane, mitmeaastase programmi arutelu Europoli mitmeaastane programm edastati kõikidele delegatsioonidele kommenteerimiseks tänavu 10. juulil ja oleme saanud ka tagasisidet ja kommentaare kahelt delegatsioonilt, Euroopa Parlamendi delegatsioonilt ja härra Pistoriuselt Saksa Bundesratist. Need kommentaarid on edastatud Europolile 3. oktoobril 2017 ja nüüd, äh, et sissejuhatusega mitte rohkem siin venitada, annangi sõna äh, Europoli tegevdirektorile härra Rob äh, Weinbrightile kümme, kümneks minutiks. ja peale seda siis järjekordselt arvamuste vahetamine ja, ja sõnavõtusoovid järjekordselt esitada kaartidel, nagu see on meil tavaks juba saanud, aitäh. Please suur tänu, härra Aeg, suur tänu, härra Moraes, õnnitlused äh, kolleegidele, äh, eduka ühiskontrolli töörühma äh, loomise puhul. see oli tõesti väga oluline samm, see on üks uue Europoli määruse positiivsetest tulemutest siin on ette nähtud tõustatud parlamentaarne järelevalvekord Europoli üle see parandab äh, vastutust, äh, läbipaistvust ning ma arvan, et Europoli profiili tõstab kogu Euroopa Liidus, see on väga oluline. selleks, et kodanikud näeksid, et meil on tõesti tõhusad mehhanismid selleks, et võidelda piiriülese kuritegevuse ja terrorismiga ja polegi vaja selgitada, et äh, Europol kindlasti on selle komisjoni teenistuses räägiksin äh, nüüd mitmeaastasest programmdokumendist eelseisvaks perioodiks. nagu selliste dokumentide puhul tavaline, see tekst on kuivavõitu, aga ma üritaksin seda pisut elavdada ja seletaksin, mis on äh, sõnade taga, äh, mida siis Europol liikmesriikides teeb selleks, et võidelda kuritegevuse ja terrorismiga ja loodetavasti minu sõnavõtus saate ka vastused küsimustele, äh, mida mõned on juba tõstatanud. nii et äh, programmi dokument äh, siis puudutab viieaastase strateegiapõhiseid prioriteete ja ressursside kava ning välistrateegiat samuti, mida on vaja selleks, et seda näeb ette artikkel kaksteist Europoli määruses. Europoli strat-, strateegiast juhindub Euroopa Liit töö ja tema kavad järgmiseks viiest aaks, viieks aastaks, te näete seda slaidil samuti. siin on äh, suurem, peamine osa siis Euroopa Liidu tööst kirjeldatud. me ei ole politsei, me ei ole Euroopa FBI, kõik teavad seda. meil ei ole täitevvõimu, see kuulub korrakaitsjatele li liikmesriikide tasandil, kuid äh, Europol töötab selleks, et kasutada andmeid, meie võime koguda ja vahetada andmeid, mis on seotud kuritegevuse ja terrorismiga Euroopas, see on meie töö. me, meil on sü-, süsteem, Siena, see on täiesti unikaalne politsei mm, suhtlemise platvorm Euroopas. Europol võitleb terrorismiga ja me saame ära kasutada kollektiivset suutlikkust väga laias korrakaitse kodu, kogukonnas. eelmisel nädalal regionaalne politseiüksus Niedersachsenis Saksamaal sai tuhandendaks liikmeks meie CNA eh, platvormis. nii et meil on tuhat korrakaitseorganit riiklikul, regionaalsel ja spetsialiseeritud tasandil, mis on ühendatud selle platvormiga, see on tohutu öö, eh, potentsiaal, mis on meie käsutuseks selleks, et koordineerida piiriüleseid kriminaaluurimisi Euroopas me kasutame seega andmete võimu selleks, et äh, kindlaks teha terroristide ja kurjategijate liikumisi piiriüleselt. ja Europolis on meil väga kaasaegne analüüsisuutlikkus selleks, et neid andmevoogusid analüüsida ja selleks, et siis ka kõige paremat operatiivtuge anda meie partneritele. ja lisaks siin slaidi all on meil ekspert keskused küberkuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi alal, mis puudutab küberkuritegevust ja terrorismi rahastamise uurimist või terroripropagandat internetis, meil on võrgustik ka näiteks äh, mõrvade uurimiseks. me anname siinkohal ekspertteadmisi ka rahapesu osas, aitame narkolabareid avastada ja nii edasi. me ühendame ehk siis oma suutlikkuse andmete uurimiseks ja levitamiseks ja meil on tipptaseme ekspertiiv valdkondades, mis kõige rohkem ohustavad meie kodanike turvalisust. Nende andmete ja ekspertiisi kombinatsioon siis jõuab eesliinile selleks, et liikmesriikide korrakaitsjad saaksid takistada kuritegelikku terroristlikku tegevust peamiselt organiseeritud kuritegevuse vallas, küberkuritegevuse vallas ja terrorismi vallas ja paluksin järgmist slaidi, ütleb kõneleja. mis äh, puudutab infovahetust, loomulikult teeme koostööd Euroopa Liidu ametitega, Eurojusti ja Frontexiga eelkõige ja järjest rohkem ka EU-LISAga, kuid enamus meie tööst öö, äh, muidugi on seotud operatsioonide toetamisega, ma juba mainisin kolme peamist prioriteeti, äh, raske kuritegevus, äh, organiseeritud kuritegevus, narkokaubandus on number üks kuritegelik probleem tegelikult Euroopa Liidus äh, mahuliselt ja mahuliselt annab see ka suurima osa meie operatiivtegevusest. nüüd rändajatega kauplemine smugeldamine, siin me oleme tõsiselt tõstnud oma tegevust viimastel aasta, viimasel aastal. meil on üle viiekümne kõrgetasemelise uurimise Euroopas käimas. küberkuritegevus. aasta esimesel poolel toetasime sada kaks, kahtekümmet viit uurimist ja ma olen nõus Kreeka rahvusparlamendi esindajaga, et tõepoolest küberkuritegevus on muutumas järjest tõsisemaks ohuks äh, Euroopa kodanikele ja väga hiljuti koordineerisime operatsiooni üle kolmekümne riigi, kaasa arvatud FBI toel USA-st ja hollandlased tegid fantastilist tööd selleks, et kaks kolmest kriminaalsest turust sulgeda, mis tegelevad dark webi vallas. see oli väga huvitav juhtum, see näitas, et üle kolmesaja viiekümne tuhande, kolmesada viiekümne tuhande erineva nimetuse illegaalseid kaupu müüdi selles pimedas veebis, tulirelvad, narkootikumid, varastatud andmed, laste seksuaalne ärakasutamine. see on hämmastav hulk illegaalset tegevust, mis toimub süvaveebis, meie digitaalses ühiskonnas. ja see nõuab koordineeritud jõupingutusi kolmekümnes riigis antud juhul selleks, et seda tüüpi kuritegevust peatada. Pole kahtlust, et see on üks kõige olulisemaid väljakutseid meie ees ja see on valdkond, millele Europol ka tõsiselt keskendub. terrorism muidugi paraku juba sel aastal üle kahekümne viie tõsist eh, juhtumit Euroopas. Europol on toetanud sada seitsekümmend kuut piiriülest uurimist aasta esimesel poolel selles vallas ja mul on hea meel tõdeda, et oleme operatiivtoetust andnud ähm, kiireloomuliselt kõigi peamiste terrorirünnakute puhul, kaasa arvatud viimati Barcelonas. järgmine slaid järgmine slaid, palub kõneleja. meie töö kõigis aspektides üritame olla vastutuskohustuslikud, tõhusad, järgime tavapäraseid eeskirju eelarve ja rahastamise osas, mis kehtivad igasuguse Euroopa Liidu ameti ja institutsiooni puhul. oleme inspekteerinud, auditeerinud ja meid on, meid on auditeerinud Kontrollikoda, teie komisjon, Euroopa Parlament annab heakskiidu eelarve täitmisele niisiis me tegutseme vastavalt väga kõrgetele standarditele juhtimise ja vastutuse osas, nagu igasuguse Euroopa ameti puhul. eelmisel aastal äh, viisime läbi sisemised reformid ja saime parlamendile aru anda kõige kõrgemast eelarve täitmise määrast, mida Europol on iialgi saavutanud. ja ka väga tugev soovitus tuli Kontrollikojalt. meil on väga hea meel teha tihedat koostööd libe komisjonis Euroopa Parlam-, komisjoniga Euroopa Parlamendis ja paljude rahvusparlamentidega väga sisulist tööd oleme teinud viimastel aastatel, oleme tõstnud parlamentide vastutuskohustust. kuid antud ühise parlamentaarse kontrolli töörühma loomine annab nüüd täiendava aluse parlamentaarseks kontrolliks. ja me tervitame seda igati. järgmine slaid. see on nüüd ressursside tabel, Europoli kirjeldus meil on umbes kaks korda rohkem infot, äh, mida me töötleme, kaks korda rohkem operatsioone iga kolme aasta tagant. sellel on oluline mõju meie ressurssidele. me oleme läbi viinud väga proaktiivsed sisereformid selleks, et meie töö võiks olla tõhusam, kuid paraku see oluline töökoorma kasv toob endaga kaasa ka ressursside kohastamise Europoli äh, halduskogu andis hinnangud aastaks kaks tuhat kaheksateist, seda näitasin teises tulbas, ja eelarveprojekt, mille koostas Euroopa Komisjon, ei vastanud nendele ootustele. halduskogu, haldusnõukogu nüüd arutab, mis mõju sellel võiks olla meie järgmise aasta eesmärkidele samal ajal Euroopa Parlamendi vastavad äh, komisjonid on parandanud Euroopa Komisjoni ettepanekut, et see vastaks pigem Euroopa lisalisele hinnangule ja nüüd me muidugi ootame ära, milline saab olema lõplik otsus, äh, mille langetavad siis Euroopa institutsioonid aasta lõpul eelarve osas. järgmine slaid, mis puudutab Europoli välistrateegiat, see on muidugi seotud koostööga, mis puudutab Euroopa väliseid ameteid ja partnereid. siin juhindume vägagi teistest strateegilistest dokumentidest nagu globaalne strateegia Euroopa Liidu välise julgeolekustrateegia osas, Euroopa julgeolekuagenda ja muidugi Julgeolekuliidu projekt ja rändekava vägagi kasutame komisjoni sisendit ning Euroopa välisteenistuse äh, eesmärke, mis äh, kõik määravad meie välistrateegia. meie peamised prioriteedid on siinkohal jällegi tugevdada Euroopa Liidu toetust liikmes, Euroopa Liidu toetust liikmesriikidele, võitlemaks äh, kuritegevuse terrorismiga ja põhiline on see, et kuritegevus ja terrorism Euroopas ei piirdu Euroopa Liidu piiridega, tegemist on ülemaailmse mõõtmega nähtustega ja loomulikult on vaja siin proaktiivset koostööd mitte Euroopa Liidu partneritega. üritame tõhustada Euroopa Liit, Europoli positsiooni platvormina äh, rahvusvaheliseks korrakaitseks, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka nendes valdkondades, mis meile teevad muret. näiteks aasta alguse poole Malta deklaratsioon võitlemaks rändeprobleemidega, mille võttis vastu riigipeade valitsusjuhid, kus kutsuti Euroopale üles äh, olemaks info keskmeks infovahetusel, mis puudutaks siis rändajatega kauplemist Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida ja Euroopa Liidu vahel. meil on väga hea meel, et Europolis me saame koordineerida infovahetust Euroopa tasandil ja ka maailma tasandil. meil on unikaalne pädevus, meil on üle kahe tuhande sideohvitseri, mis esindavad korrakaitsjaid üle nelja, neljakümnest riigist ja meie pea, on siis meie peakorteris Haagis, need ametnikud, esindajad, kes esindavad oma koduriike, neil on täitevvõim, mis puudub Europolil endal. ja seepärast äh, saavad kasutada meie infot ja ekspertiiri ja koordineerida ka siis tegevusi oma koduriikides. see on esmatähtis osa Europoli tööst ja väga dünaamiline platvorm Europoli jaoks oma tegevuse läbiviimiseks ja see on tõesti nurgakiviks meie suutlikkusel töötada koos nii paljude erinevate riikidega. Europol edendab koostööd Euroopa Liidu operatsioonide ja missioonidega eriti kui tegemist on täitefunktsioonidega valdkondades, mis on seotud sisejulgeolekuga Euroopa Liidus. veel üks valdkond, Ameerika Ühendriigid on peamine strateegiline partner Europoli jaoks, kaasa arvatud äh, äh, sideohvitseride läbi, meil on kaksteist USA föderaalagenti esindatud, kes etendavad väga olulist rolli paljudes meie uurimistes mainisin strateegilist olulisust, mis on Lähis-Ida ja oh, Põhja-Aafrika riikidel, sama puudutab Lääne-Balkanit ja loomulikult Türgi, kus äh, me üritame endiselt optimaalseid suhteid omada. Europol, Interpol muidugi on väga oluline platvorm rahvusvahelisel tasandil ja teised rahvusvahelised organisatsioonid nagu NATO, kellega ka järjest rohkem teeme koostööd ja viimane slaid see oli lühike kokkuvõte meie programmdokumendist. me teeksime nüüd ettepaneku, et JBSG-le me siis siis ühis, ühistele töörühmale ette, esitame sama dokumendi, mille igal aastal esitame Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule. ja seepärast äh, järgmine programm, dokument äh, peaks jõudma teie kätte järgmise aasta jaanuaris ja ma, see ei ole nüüd suurepärane konverentsikõne ja seegi ma siinkohal ka lõpetan, ütleb kõneleja. Uh, dear colleagues, if I um... Te, head kolleegid, suur tänu, Rob. Uh, mul on üks uh, protseduuriline küsimus. Ehm, te olete lugenud äh, seda kompromissi ja siin on üks asi tekitanud vist segadust. E, et see, äh, siin on üks viga tegelikult. et seal on nagu kaks äh, koopiat, kaks korda kopeeritud. esimesed kolm lehekülge on olulised, jätke need ülejäänud kõrvale printimisel läks midagi valesti ja sai liiga palju äh, sama, samu lehti välja prinditud. nii et kompromissdokumendist äh, lugege äh, palun ainult esimest kolme lehte ja mitte ülejäänud. loodetavasti saavad need asjad selgemaks ja nüüd annan siis kaasjuhatajale ohjad uuesti üle. Raivo, palun ja aitäh. Äh, aitäh härra Rob äh, Weinreidile, aga ennem kui me liigume küsimuste juurde, äh, ma annaksin sõna kaheks minutiks kõigepealt härra Pistoriusele ja seejärel kaheks minutiks härra Dias de Merale enne küsimusi. aga palun, härra Pistorius, teil on sõna, kaks minutit Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, zur Geschäftsordnung. suur aitäh, härra juhataja, mis puudutab kodukorda, siis ma teeksin paar märkust. jätkan sealt, kus eile lõpetasin. Europol, iga turvaorgan vajab usaldust usalduse saavutamiseks on vaja aga ka julgust tõhusaks parlamentaarseks kontrolliks. niisugune kontroll eh, peab olema ka võimaldatud, see tähendab, peavad olema loodud tingimused ja see tegelikult läheb ka eh, nii mõnegi kopika maksma. ei ole ometi võimalik, et keegi ei tohi tööd teha ja midagi maksma ei tohi ka eh, see minna, järelikult võiks käed üldse rüppe lasta seetõttu meie jaoks on olulisem üles ehitada usaldus ja niisuguse usalduse saavutamiseks on vaja ka äh, kontrolli ja järelevalvet. Nende töörühmade töö on väga olulise tähtsusega äh, kogu aasta vältel selleks, et aastas kokkuvõtteid teha ainult suulisi ja kirjalikke küsimusi esitada on väga õige selleks, et usaldust äh, äh, nagu saavutada, aga kui ainult suuliselt vastata, siis ausalt öeldes koormab see koosolekuid üle. jah, hea küll, siis võiks olla järelpärimisi äh, esitada võimalik ainult kirjalikult, selleks et neile kõikidel oleks võimalik ka kirjalikult vastata. selleks, et mitte erinevaid äh, istungi osi äh, niisuguste päringutega mitte üle koormata ja kui me räägime sekretäriaadist, jah, meil on väga oluline siduda oma töö ka sekretäriaadiga, kuid tegelik, et sekretäriaadi töövõime eeldab seda, et on olemas öö, äh, niisugune struktuur ja see läheb ka maksma. me peame, meil ei maksa arvata, et kõiki Eh, kõike seda on võimalik saavutada täieliste rahaliste vahenditeta ja et seda kõik oleks võimalik üles ehitada ainult liikmesriikide kaastöötajate, kaastöötajatega. meil on vaja struktuure, meil on vaja struktuure, mis tõepoolest oleksid võimalik, mille abil oleks võimalik parlamentaarset kontrolli ja järelevalvet üles ehitada, muuhulgas Europoli suhtes, kui me soovime Eh, saavutada, et Europolist ei, näol ei oleks mitte ainult andmete kogumise ja vahendamise organ, vaid ta tegeleks ka juurdlusega, siis meil on tõeliselt vaja senisest eh, suuremaid rahalisi vahendeid selleks eraldada ja selle eh, nimel ma teen Saksamaa delegatsiooni poolt tungiva ettepaneku niisugused rahalised vahendid Europolile ka eraldada. Pistorius, aga Eh, te liikusite oma arutelul juba järgmise päevakorrapunkti juurde et tegelikult me ootasime teie kaheminutist sõnavõttu selle programmi osas mida te esitasite eh, millest härra rob wainwright just eh, ettekande pidas või teil ei olnud soovi selleks mul on siin märgitud et te soovite selle pikaajalise programmi kohta midagi meile öelda nii aitäh või jah, das mache ich sehr gerne, ich war dann offenbar beim falschen Tages- teen meelsasti, ilmselt olin ma vale päevakorrapunkti juures, aga minu poolt tehtud ettepanekud on jätkuvalt jõus. no okei okay,, siis ma äh, räägiksin äh, pikaajalisest programmist, ma tervitan pikaajalist programmi ja siin sätestatud strateegilisi eesmärke. mitmeaastane tööprogramm on väga hea selleks, et äh, Eh, parendada võitlust terrorismi, raske organiseeritud kuritegevuse, küberkuritegevusega ja nii edasi eh, lähiaastatel. meil on vaja tugevat, eh, suuremate volitustega Europoli, sest et tegelikult on ta Euroopa julgeolekuarhitektuuris Europoli näge-, näol tegemist keskse organiga meil on tarvis tõhustada teabevahetust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja kolmandate riikidega, et sellel saab olema keskne roll mitmeaastase programmi elluviimisel. me peame tehnilisi võimalusi Europoli töös laiendama, see on keskne meede, silmas pidades seda, kui palju eh, on, meil on andmeid, mis vajavad kogumist ja vahendamist ja salvestamist. loomulikult on meil veel ka EES-süsteem ehk riiki sisenemise riik ja Euroopa Liidust väljumise süsteemi eh, täiustada ja selles sisalduvaid andmeid samuti eh, vastavalt salvestada see on esmane prioriteet e, ja e, selleks, et tagada e, julgeolekuorganite tõhus töö Euroopas me peaksime tagama senisest parema piirivalve, selle üle ülevaade, kes sisenevad Euroopa Liitu ja kes siit väljuvad ja seetõttu on niisugune tehniline varustatus vältimatu ma tervitan äh, seda, et Euroopa äh, turismivastase võitluse keskus kavatsetakse äh, läiendada ja, ja põhjalikumalt üles ehitada. ma leian, et tuleks kaaluda, ähm, mis selle terrorismivastase võitluse keskusel olemasolevad volitused ja neil peaksid olema tulevikus ka täitevvolitused. niisugused volitused on minu silmis väga olulised. ma olen korduvalt viimastel aastatel seda rõhutanud ja ma leian, et e, tuleks tegutseda selle nimel, et me saaksime ühel päeval rääkida Euroopa FBI-st, et kasva-, et Europol kasvaks e, selleks üle ja ma leian, et mitmeaastane e, programm, kui me selle ellu viime, aitab kindlasti sellele kaasa, et Euroopa inimeste elu muutub turvalisemaks, aitäh! aitäh ja järgmiseks äh, kaks minutit sõna härra Dias de Merale, palun. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, ha quedado acreditado que el Bundestag habla muy bien. aitäh, härra juhataja. nüüd on siis selge, et Bundesrati esindaja suurepäraselt räägib, aga ta räägib kole palju ta pea-, ega Euroopa Parlamendi saadikutel peaks olema sama palju kõneaega kui temal. aga mul on mõned isiklikud küsimused. ma esitaksin need. ma leian, et me peaksime senisest tõhusamalt jätkama parlamentaarse järelevalve teed. möödunud nädalal me kohtusime selleks, et mitmeaastast programmi läbi vaadata ja arutada ja nüüd ma räägiksin nendest momentidest, mis on meie jaoks murettekitavad, need on murettekitavad Euroopa Parlamendi, tegelikult mitte minu isiklikult minu jaoks. mul on isiklikult muud mured, kuid ma tahaksin viidata nendele momentidele, mis pakuvad erilist huvi Euroopa Parlamendile ja tekitavad Euroopa Parlamendis muret. kõigepealt koostöö Interpoliga. siin seda nimetatakse mitmeaastases programmis ja ka äh, andmevahetuse kvaliteedile. ma tahaksin selle kohta öelda, et uus Europoli määrus äh, näeb ette, et teha, et tehakse koostööd nii riiklike kui erastruktuuride vahel. minul ei ole see väga äh, selge ja parlament tahaks teada, kuidas niisugune koostöö toimima hakkab. kolmas küsimus. programmis räägitakse koostööst EU-LISA, CEPOL-iga ja nii edasi ja see tähendab, et see koostöö äh, viiakse läbi vastastikuse huvi olemasoleku korral ja vastastikuste algatuste olemasolu korral, kuid see ei ole süstematiseeritud eh, koostöö. niisugust koostööd ei ole ette nähtud. nüüd, kui me räägime kolm, koostööst kolmandate riikidega, kellega juba varasemalt on sõlmitud lepingud, seega enne esimest maik aastal kaks tuhat seitseteist. ja kui rääkida veel prioriteetidest ja tähtaegadest, siis tahaksin omalt poolt lisada, et me toetame Europoli täiel määral ja Europarlament kiitis heaks järgmiseks majandusaastaks Europoli eelarve suurendamise kümne miljoni euro võrra. jah, seena see on vaieldamatult suur lisandväärtus, see turvaline teabevahetusvõrk ja sellega seonduv on väga kompleksne teema aga nüüd siia juurde lisaksin ka Europoli eh, soolise koosseisu teema ainult, ainult kolmkümmend kolm protsenti eh, Europoli töötajatest on naised. ma leian, et eh, oluline oleks tagada sooline võrdsus. aitäh, härra Diastemera, eesistuja siin rakendas teatud kompensatsioonimeedet nüüd, et saite ka rääkida äh, pikemalt, kui päevakord seda ette näeb ja ka, aga te ka ähm, mitte ainult ei ähm, esinenud oma kõnega, aga esitasite ka mõned küsimused. ma arvan, et äkki härra Rob Wainwright tahab nendele paarile küsimusele ennem ära vastata, kui me liigume nii-öelda küsimuste vooru juurde, et siis oleks asi nagu selgem. aitäh. Uh, jah, aitäh, ka mina vastaksin härra Pistoriusele, tänan teda kõigepealt äh, toetuse eest Euroopa Liidu suhtes üldiselt. Äh, tal on üsna selge visioon sellest, äh, missugune võiks olla Euroopa Liidu tulevane äh, mandaat, mis puudutab adekvaatset finantsstamist, ka härra Dias de Mera mainis andmete kvaliteeti, andmete töötlust ja siin võib veel kord öelda, et Europol et, et Europol äh, suudaks äh, tõhusalt ja korralikult äh, koguda ja hallata ja töödelda andmeid, selleks on vaja liikmesriikide tingimusteta toetust ja siin kohal tänaksin ka uue Europoli määruse Eestare äh, Diastemera äh, tegi selle kohta raporti ja seal, äh, sellele kehtestub siis ka uus andmekaitserežiim, minu meelest on see väga kõrgetasemeline näide sellest, kuidas andmekaitse peaks toimuma ja tõesti, me rakendame neid väga kõrgeid standardeid nüüd ehk siis meil on nüüd täiesti kaasaegsed ja tõhusad vahendid oma töö korraldamiseks, et olla kooskõlas andmekaitse, andmete turvalisuse nõuetega, aga siis, mis aitab ka operatiivtööd tõhusalt läbi viia. nüüd härra Diastemera küsimus andmete kvaliteedi kohta Interpolil on teistsugune andmekaitserežiim. meil on see veidi teist läbi, me mööname seda, aga see on jah ka väga hea võimalus äh, need andmeid vahetada, mis puudutab äh, andme äh, turvalisuse protokolle, siis need tagavad, et et äh, näiteks liikmesriikides äh, andmete valdaja jääb äh, andmete, andmed jäävad tema kontrolli alla, me ei jaga neid automaatselt Interpoli või mõne muu eraoperaatoriga ja need standardid on väga olulised, et säilitada siis usaldus meie partneritega Euroopas nii et äh, Interpoliga äh, on meil teistsugused andmed, teistsugustest äh, allikatest pärit andmed. mis puudutab erasektorit, siis Europolil on tõhustatud mehhanismid tulevikuks ja see on väga oluline just küberkuritegevuse vastases võitluses. näiteks tehnoloogiafirmade osalus on äärmiselt oluline praegusel hetkel äh, küberkuritegevuse vastases võitluses, aga äh, ka siin äh, võib rõhutada, et siseriiklikul tasandil jõustatakse neid põhilisi andmekaitse regulatsioone äh, meil on võimalus Euroopa institutsioonide vahel selliseid töö, nii-öelda töökokkuleppeid sõlmida, Eurojust ja Euliisaga näiteks. kolmandate riikidega on asjad teisiti, määrus tagab, et äh, kui on äh, varasema režiimi all sõlmitud äh, koostöölepped, siis need kohalduvad endiselt ja see on väga oluline, kuna tänu sellele saab töö jätkuda näiteks äh, USA-ga, Norraga ja nii edasi. mis puudutab järgmiste äh, kokkulepete sõlmimist kolmandate osapooltega, siis nendele kohaldub uus režiim, äh, mis on siis Euroopa Komisjoni poolt määratletud ja meil on nelikümmend kolmkümmend neli protsenti töötajatest naised me teeme jõupingutusi, et naiste osakaalu ähm, tõsta, naiskandidaatide äh, osa ähm, tööle kandideerimisel on tegelikult ka küllaltki ähm, madal. aga ma möönan, et äh, selles osas äh, saab jõupingutusi veel teha. aitäh ja liigume siis edasi nüüd küsimuste vooruga. tuletan meelde, et küsimuste esitamine toimub nagu eile kokku lepitud kaartide toomisega sekretariaadile siia ja küsimuste järjekord samamoodi siis, et kaks küsimust rahvusparlamentidest ja üks küsimus Euroopa Parlamendi poolt. küsimuste vooru alustab äh, äh, proua Nikos, härra Nikos Ketiros Küprose parlamendist, palun Kalimera, sest Haristo Kirje Proedre. tere kõigile, aitäh, härra juhataja. ka mina tahaksin e, peatuda sellel lennureisijate isikuandmete kokkuleppel. kuidas te hindate olukorda? kas, e, kas selle rakendamise puhul arvestatakse ka viimast Euroopa Kohtu lahendit. teiseks, pärast viimaseid terrorirünnakuid, oot ma katkestan teid korraks, ütleb härra juhataja Can everybody hear? Is the translation okay? kas tõlge on kõigil olemas? okei okay,, let's try to. proovime edasi. It's not. Sorry, it's not working yet. kas nüüd töötab kõigile tõlge? We don't have English translation? Prantsuse tõlgetust ei olnud. Problem with the French translation, the tra interpretation. Inglise kanalil on prantsuse keel. It's okay now. In English channel you can hear the French. väidetavalt Inglise kanalilt kuuldi prantsuse keelt. ütle niimoodi, et inglise keele kanali peal on lülitatud prantsuse keel. In English channel is reached to French tundub, et Inglise kanalilt kostab prantsuse keelt. okei, noh. kas nüüd on kõik keeled leidnud oma kanali? Seems that everything is okay now and we can continue. Yes, please. Läheme edasi. aitäh. kas ma peaksin jätkama sealt, kus ma, kus mind katkestati? me tahaksime meeleldi kuulda millised on arengud Europoli ja Iisraeli vahelistes suhetes. kahjuks te peate uuesti alustama, sest enne seda läks kõik kaduma. hea küll. niisiis. me tahaksime meeleldi teilt kuulda, mis puudutab lennureisijate andmete lepet ja kas see mõjutab mitmeaastast programmi, eriti kui silmas pidada Euroopa Kohtu lahendid antud küsimuses. teine küsimus, ma tahaksin meeleldi teie käest kuulda veelgi enam arengutest Europoli ja Iisraeli vahel ja kuna meil on tegemist Lääne-Balkanil üha suurema radikaliseerumisega, siis milliseid meetmeid kavatseb Europol selles osas rakendada, et see e, radikaliseerumine ei jätkuks? ja me võtame kolm küsimust järjest ja siis härra Weinbreit e, vastab nendele. järgmine, järgmise küsitamise, küsimise õigus on e, proua Maria-Leena Talvitiel Soome parlamendist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 õiguskaitseorganitega äh, koostöö tegemisel liikmesriikides, nõnda et me saame üheskoos paremini võidelda äh, raske kuritegevuse vastu. Soome äh, õiguskaitseorganid kasutavad oma andmebaase aktiivselt ja Europoli äh, analüüsid äh, piiriülese kuritegevuse kohta on äh, samuti meie äh, organite töös väga olulised. ja on selge, et siin on mitmeid üle-euroopalisi väljakutseid ja liikmesriikidel on tuge tarvis terrorismivastases võitluses, radikaliseerumise vastases võitluses ja äh, siin programmis on rõhutatud äh, ka IT-süsteemide olulisust, andmete analüüsimist, äh, mille kaudu saab siis toetada õiguskaitseorganeid. liikmesriikidel aga on tarvis oskusi, mis oleksid samaväärsed et siis äh, teha tõhusalt äh, koostööd kuriteovastases äh, võitluses ja et koordineerida tegevusi Europoliga. ja siin on ka koolituse küsimus. seega nõnda, et me saaksime neid oskusi täiustada. ja selleks on tõesti koolituse roll esmatähtis minu parlamendi ähm, komisjonil äh, on nii sisejulgeoleku äh, kui ka andmekaitsealased äh, pädevused, aga infosüsteemide arenguga ka infovahetus paraneb ja tõhustub ja on väga oluline andmekaitset tõhustada nii äh, regulatsioonides kui ka praktikas. Europoli ähm, määruses on nüüd äh, rangemad andmekaitsenõudmed ja sooviksin mõnda kommentaari teie poolt äh, nende praktiliste võimaluste kohta, kuidas andmekaitset paremini tagada. riiklikud andmekaitseametnikel, nendel on oma äh, pädevused, kuid neil on tarvis ähm, kohaseid ressursse ja oskusi, et oma tööd korralikult teha, aitäh! aitäh! järgmiseks äh, esitab oma küsimuse proua äh, Silvia Guillaume Euroopa Parlamendist, palun! suur tänu ja suur tänu selle väga olulise dokumendi tutvustamise eest. see dokument muide näitab, et väga tähtis on jätkata koostööd Euroopa Liidu ametitega ja Interpoliga. tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta, milline on, millised on seosed äh, Interpoli ja Europoli vahel tulevikus. ja iseäranis üks punkt, me rääkisime just andmekaitsest, aga eriti, mis puudutab andmebaase, äh, Interpoli andmebaase, nad on osaliselt äh, koosnevad poliit-, on seot-, on poliitiliselt koostatud äh, ja ka mõtleme watch listile ETIAS-e kontekstis, ma tahaksin teie seisukohta kuulda selles natuke tundlikus küsimuses. jah, <laughs> sorry. aitäh küsi-, aitäh küsimuste eest ja nüüd vastuseks äh, sõna härra, härra Vainraidile Thank you so much, Mr Ketiroš. Äh, suur tänu Küprose esindajale, PNR küsimus, Euroopa Kohtu hiljutine otsus muidugi, seda analüüsitakse alles, et mis selle mõju saab olema, ulatub kaugemale Europolist muidugi peamine mõju, mida me peame siin arvestama, on, et millisel määral see võiks mõjutada ülevõtmist, mis siis PNR direktiivi osas liikmesriikide õiguses, siin ei ole mina kohtumõistjaks, aga hetkel äh, hiljutine Euroopa Kohtu otsus ei oma mõju programmdokumendile, aga mõju ja kui see mõju on, siis see muidugi muudab Europoli suutlikkust äh, toimida, sest direktiivis nähakse Europolile ette erifunktsioon, ehk siis aidata kaasa infovahetusele Äh, riiklike and-, isikuandmete üksuste vahel. mõnda aastat Iisraeliga oleme juba rääkinud võimalikust koostööleppest, kuid seda lõpule veel viidud ei ole, hakkame tööga lõpule jõudma, kuid aeg hakkab otsa jõudma. ja eelmine õiguslik režiim on otsa saamas ning vastavalt Europoli määrusele tuleb sõlmida uus mehhanism koostöö, operatiivkoostöölepingute sõlmimiseks, siin on ka Euroopa Komisjonil uus roll mitte Europolil. nii et äh, me ootame, kas äh, kavandatav kokkulepe Iisraeliga tõesti on võimalik selles mõttes sõlmida. Iisraeli suutlikkus, äh, õiguskaitsjate suutlikkus on väga kõrge, me mõistame, et meil on ka ühised julgeolekuohud, seega Europol muidugi toetab selle kokkuleppe sõlmimist ootame õiguslooja positiivset otsust siinkohal muidugi. Lääne-Balkani küsimus. lisaks radikaliseerunud kogukonnale Euroopas kaasame jah, muidugi ka selle regiooni ja seepärast oleme intensiivistanud ka koostööd kõigi Lääne-Balkani riikidega, kaasa arvatud oleme koostöölepingud peaaegu kõigiga sõlminud, meil on sideohvitserid kõikidest nendest riikidest ka Europolis kohal, oleme intensiivistanud infovahetust ka radikaliseerumise osas ja teiste tõsiste kuritegelike tegevuste osas. proua Talvitie, ma olen nõus, koolitusel on väga tähtis roll, meil on SIPOL muidugi, kes sellega peamiselt tegeleb, Europol toetab, äh, arvest-, loodame, et ressursid on olemas, äh, proua kõneles ka Europolist kui võrdlusalusest mis tõstab äh, kohalikke standardeid paljudes valdkondades, ma olen nõus, Europolil on kindlasti roll äh, olemaks eestkõnelejaks Euroopa õiguskaitsekogukonnale. Äh, meie edastame siseriiklikku teadmist ühisesse Euroopa ruumi ja meil on ka tugev esindusroll, ma usun ja selleks ka just, et levitada parimaid tavasid paljudes valdkondades, eriti mis puudutab näiteks andmekaitset, praktiliste sammude rakendamise osas nüüd spetsiifiline režiim just nimelt, mille, millest ma ka enne rääkisin. ma arvan, see on äh, hea äh, praktika eeskuju, kuidas seada standardeid, kuidas piirata eesmärki, kuidas äh, sisemist andmekaitse rolli täpsustada kuidas andmekaitse inspektor peab tegutsema, see kõik on väga tähtis. nüüd, mis puudutas ETIAst, Watchlisti, Interpoli, me oleme teadlikud, et Interpoli andmebaasi standardid on teistsugused, ütleme nii, mis, kui Europolis ja me oleme teadlikud sellest. ja seepärast on meil ka piirangud äh, selles osas, milliseid andmeid Europoli baasidest saame jagada, see on võimalik ainult siis, kui andmete omanikud, äh, Euroopa Liidu liikmesriigid on andnud oma nõusoleku. usaldada Interpoli andmeid, see sõltub äh, juhtumipõhisest hinnangust, eriti mis puudutab selle Interpoli andmete algallikat, millisest riigist see on tulnud. me automaatselt Äh, Interpoli panust ei võrdle näiteks Prantsusmaa või Bulgaaria andmetega. tegemist on Euroopa Liidu välise allikaga ja mõnikord äh, on erinevad äh, andmekaitse ja andmekogumise standardid. me oleme vägagi teadlikud poliitilisest murest mõnikord, mis puudutab Interpoli andmebaaside kasutamist, me oleme väga teadlikud sellest ja kui me otsustame, kuidas seda, kui me otsustame, kas seda kasutada ja kuidas suur tänu, liigume oma küsimustega edasi ja järgmiseks äh, saab küsimuse esitada härra Tsvetan Tsvetanov äh, Bulgaaria parlamendist, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, härra Weinreit. mul on mitu teemat, mida sooviksin puudutada. ei äh, kava aastateks kaks tuhat kaheksateist, kakskümmend üks oli väga üksikasjalik, see ei ole mitte ainult Europoli, vaid ka liikmesriikide, rahvusriikide valitsuste käes, see räägib sellest, mida Europol teeb ja ma pöörduksin rahvusparlamentide poole, küsides, mida meie teeme järelevalvemehhanismina õiguskaitseorganite suhtes meie liikmesriikides, kas me jagame infot kõigi teemade osas, mis meie käsutuses on? kui me tahame, et Europol oma mitmeaastase programmi ellu viiks ja täie-, et me suudaks täielikult analüüsida selleks, et toetada liikmesriike terrorismi, organiseeritud küberkuritegevuse ennetamisel ja nii edasi, siis äh, liikmesriigid peavad andma infot. kui nad infot ei jaga Europoliga, siis Europol ei saa kasulikku toodet pakkuda. iseäranis Äh, tahan tänada härra Wainwrighti, kes on Europolist äh, teinud keskuse, mis äh, tõesti kogub info kokku liikmesriikidest. ja ma pean rõhutama, kui oluline on Europol. kolmandate riikidega suhtlemisel. Ameerika Ühendriigid on strateegiline partner te rääkisite Türgist, mulle avaldas väga muljet see, mida te ütlesite. see, mis toimub Lähis-Idas, mis toimub Iraagis, Süürias, seda tuleb arvesse võtta. aineid eksporditakse liikmesriikidest, mida kasutatakse heroiini tootmiseks nendes riikides. meil on palju pagulasi, kes jõuab Euroopasse ja ma arvan, et seda torti kuritegevus hakkab nihkuma Euroopa Liitu koos pagulastega. seepärast peame olema vastutustundlikud ja jagama infot, andma infot liikmesriikide vahel. esitati ka, minult küsiti, äh, esitati paar minutit tagasi küsimus Lääne-Balkani kohta. Lääne-Balkani piirkond äh, välja arvatud Eesti, Austria, Bulgaaria trio ma arvan, nad saavad kaasa aidata julgeolekule, kui nad on infovahetuse programmi osad ja kui me teeme nendega koostööd. härra Vainrait, suur tänu teile äh, meeskonnatöö eest, usalduse eest, mis on nüüd Europoli ja meie vahel ja see on teie isiklik panus, Bulgaaria tervitab teid, me oleme koos palju ära teinud ja meil oleme olnud koos ka väga edukad ühisoperatsioonidel. aitäh! järgmine küsimus, härra Armin äh, Schuster, Saksa Bundestag, palun. Äh, härra juhataja, ma tahaksin ühineda Bulgaaria kolleegi hinnanguga teie tööle, Eleven Raip. Te kirjeldasite suurepäraselt, milline on praegune olukord andmekaitse, äh, andmekaitsega praegu ja see näitab seda, et Europol on väga täpselt huvitatud sellest, kuhu suunas te soovite edasi liikuda. millised on teie soovid, millised on teie vajadused, kas te ei ole suutnud neid saada rahuldada seoses poliitiliste põhjustega, vastuseisuga? kas te kavatsete välja ehitada eh, turis-, terrorismi vastu võitlemise eh, süsteemi või või on teie soovid tagasihoidlikumad? milles? milline on teie ettekujutus Europolist ja Euroopa terrorismivastase tõrjekeskusest? sageli ma kuulen nõuet, et on vaja moodustada ka Euroopa piiripolitsei. aga minu meelest oleks tegelikult olulisem rääkida üle-euroopalisest eh, kriminaaljälitusametist. seega see ei ole siis üldse praegusel ajal ju Euro-, Europoli päevakorras, kes peaks hakkama sellega tegelema. väga paljud turismikesk-, terrorismikeskused asuvad väljaspool Euroopat ja võib-olla võib-olla alahinnatakse vahel teataval määral Europoli eh, andmekogumise võimekuse mõttes nendest kolmandates riikides, eh, millised oleksid need eh, võimalused, et parendada koostööd Interpoli ja Europoli vahel terrorismivastases võitluses? järgmine küsimus proua Katariina Kinitši Euroopa Parlamendist, palun Grazie, grazie Presidente e grazie al dottor Wainwright per la, la sua presentazione. Io eh, sono stata dire... aitäh ja tänan ka eh, selle ettekande eest. olen eelarve kontrolli komisjonist ja seetõttu oli mul mõnda aega ka tagasi võimalus Europolis käia ja tutvuda sealsete probleemidega ja mul õnnestus seal nii mõndagi tõdeda. olen itaallane ja ma usun koostöösse Europoliga. ja ma näen, kuidas Europol on oma tööd pidevalt paremaks muutnud. moodustatakse, tekib lisandväärtus raske ja organiseeritud kuritegevuse vastasel võitluses Äh, andmete kogumine, teabevahetus Siena kaudu. see on järjest usaldusväärsem ja äh, detailsem ja täpsem. aga ma tahtsin öelda siinkohal seda, et hiljuti käisime Ameerika Ühendriikides ja seal öeldi meile, et et koostöö äh, Europoliga olevat tõepoolest väga tähtis nende jaoks. välismaised et võitlejad, nõndanimetatud välismaised võitlejad ka viimaste terrorirünnakute käigus on näidanud, et tegemist on spetsiifilise kuritegeliku profiiliga, mida on väga raske tuvastada ja ma tahaksin teie käest kuulda mitte ainult selle profiiliga töötamise, vaid ka eelarve kohta. Äh, äh, Euroopa Parlament soovib teie eelarvet äh, toetada ja tõhustada selleks, et teil oleks suuremad tegevusvõimalused tulevikus. mind huvitavad, millised on programmeerimissüsteemid, millised on, milline on olukord siseauditiga, kuidas kavatseb Europol tõepoolest maksimaalselt ära kasutada oma rahalisi vahendeid selleks, et töötada järjest paremini nii olulises valdkonnas nagu mm, üleeuroopaline koostöö raske ja eh, organiseeritud kuritegevusega võitlemisel. ja äh, aitäh küsimuste eest, nüüd on äh, vastamise järjekord härra Roop äh, Wainwrighti kätte jõudnud, palun. Thank you again, Mr Chairman, thank you to all suur tänu, härra esimees ja suur tänu sõnavõtjatele lahkete sõnade eest Europoli aadressil, härra Svetanov äh, ütles midagi väga olulist. kui me räägime Europolist, Europoli tööst, siis ei räägi me mitte lihtsalt peakorterist Haagist, vaid kogu õiguskaitse kogukonnast Euroopa Liidus, mida see esindab ja toetab. meil on seega kollektiivse kogukonnal ka nõue koos töötada infovahetusest rääkides, Europol ei ole mitte midagi ilma andmeteta, mida ta saab riiklikelt ametivõimudelt, ta on, ta on tühi koht, see on väga õige, et liikmesriigid peaksid ka peeglisse vaatama ja mõtlema, milline on nende roll ühises julgeolekus Euroopas. ja mitte kõik liikmesriigid ei ole nii äh, tõhusad kui mõned teised kuigi üldiselt kõik on teinud edusamme viimastel aastatel. kindlasti Bulgaaria äh, kogemustele tuginedes endise siseministrina, kes nägi väga olulisi edusamme ku-, Bulgaaria ametivõimudega tehtavas koostöös äh, Europoliga. ja ka Türgi väga oluline roll, Lääne-Balkan, ma tahaksin, et Türgi oleks palju rohkem integreeritud äh, Europoli töösse, siiamaani meil ei ole veel koostöökokkulepet operat-, operatiivtasandil Türgiga. ja see on äh, lünk meie suutlikkuses, eriti kui me tahame võidelda rändajate su-, smugeldamisega ja paljude kuriteoliikidega, ka välisvõitlejate probleem käib siia alla. härra Schüster küsis, mida minult sageli küsitakse, paljud ajakirjanikud, mis on minu tulevikunägemus, kas ma usun Euroopa FBI-sse? tegelikult ei ole asi, see ei ole selline asi, mille üle ma muudkui mõtiskleksin, see ei kuulu reaalsuse valdkonda. Euroopa Liidu lepingud välistavad sõnaselgelt, et Europolil võiks olla täitevvõim ja sellega see arutelu siinkohal ka lõpeb minu jaoks. kui lepingud peaksid muutuma ja kui poliitilised suunised peaksid muutuma, siis Euroopa Liidus tekiks uus paradigma Äh, Europoli jaoks, see oleks mitte järgmine samm, vaid see oleks täielikult uus raamistik Europoli jaoks, siis tuleks praktiliselt otsast peale alata. ma ei ütle, et seda ei, ei saa teha, võib-olla isegi peaks, aga see nõuaks täielikku Europoli läbivaatamist. hetkel olen oma juhtimise ajal keskendunud sellele, et selle asemel, et olla täielik äh, toetusmehhanism äh, väga kõrgel tasandil ür-, olen üritanud teistmoodi reageerida piiriülesele koostööle ja oleme olnud ka edukad, ma arvan, nii toimides selliselt. kui te nüüd selle asemele tahaksite politseiasutust luua, mis hakkaks ise uurima, hakkaks inimesi arreteerima koha peal, siis see ei ole enam Europol, see on juba midagi muud ja kui tulevikus on see võimalik või soovite, see on täiesti poliitiline küsimus ja see ja Europoli tegevjuht peab lihtsalt jälgima poliitilisi suuniseid ja hetkel on need suunised väga lihtsad ja selged, me tegutseme selles vallas, mida me oma pädevuse piiris saame teha. aga nende sõnadega ma arvan, me peaksime rohkem siiski tegema kübervaldkonnas, peame oma pädevust, koostööd erapartneritega tõhustama liikmesriikides peame järjest rohkem digitaalselt suutlikumad olema tulevikus organisatsioonina. terrorismi osas, see on suurim väljakutse, mis meil on, usalduse ülesehitamine liikmesriigiga, usalduslikud sidem, viimastel aastatel oleme see organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse alal õnnestunud juba väga kõrgel tasemel, kübervallas näiteks, ei ole enam praktiliselt äh, küberuurimisi, mis ei kaasa, kaasaks Europoli täna Euroopas. sama ei saa öelda terrorismi kohta. ja ük-, ja mida ma kahetsen oma ametiajast, on see, et ma ei ole siiamaani suutnud piisavalt veenda liikmesriike selles, et tõesti on vaja sajaprotsendilist partnerlust Europoliga terrorismi alal. olukord on palju parem kui kolm aastat tagasi, pärast kohutavaid tragöödiaid Euroopas, aga see ei ole siiamaani veel piisaval tasemel. see teeb mulle muret, arvestades terrorismi ohtu praegusel hetkel Euroopas ja ka selle profiili. terroristidel on väga sageli kuritegelik taust. politsei andmed, mida kogutakse Europolis, tegelikult väga sageli ongi võtmeks, kuidas paremini mõista äh, terroristide tegevust. ma tahaksin, et see oleks kättesaadav palju olulisemal määral. me teeme praegu koostööd äh, terrorismivastase võitluse rühmas koos luureteenistustega oleme teinud positiivseid samme, aga pole veel päris saavutanud seda, mida peaksime, loodetavasti tulevikus see õnnestub. Europol, Interpol, status quo öö, hinnang, jah, tehnilist see ei liigu, me ei pea siin midagi läbi vaatama. proua Kinitši, tahaksin teid tänada teie sõnavõtu eest, Itaalia kogemus mingil määral muidugi on olnud liikumapanevaks jõuks ka Europoli jaoks. Äh, olles aastaid võidelnud äh, maffiastruktuuridega, me oleme, see, see on aidanud Euroopa pädevust tervikuna tõsta. välisvõitlejad terrorismi alal, peame paremini mõistma nende profiili koos ameeriklaste ja teiste partneritega. terrorioht täna on väga keerukas, see ei kaasa mitte ainult tagasipöörduvaid välisvõitlejaid, vaid tuhandeid radikaliseerunud äh, isikuid nendes kogukondades. seega peame profilee-, profiile vaatlema mõlema nurga alt. eelarve. me täname muidugi Euroopa Parlamenti panuse eest, eelarve, täiendava eelarve väljapakkumise eest, see on meie jaoks väga vajalik. meil on kohustus tagada, et me saaksime läbi viia need reformid, äh, mis vaja selleks, et olla eelarve tõhusad, võin teile öelda, viimastel aastatel oleme agressiivseid samme teinud selleks, et halduskulusid vähendada, rohkem töökohti viia nendesse valdkondadesse, mis on operatiivvaldkonnad, oleme vähendanud juhtide arvu, oleme juhtimist muutnud voolujoonelisemaks selleks, et operatiivressursid võiksid olla maksimeeritud. iga aasta lõpul tühjade kohtade arv on praktiliselt null, vähem kui kaks protsenti viimase kahe aasta jooksul. Need on mõned näited reformidest, mida me oleme läbi viinud, selleks et Europol oleks tõhus organisatsioon. suur tänu! aitäh härra äh, Rob Weinbrightile ja, ja mm, olles küll äh, antud hetkel eesistuja rollis, aga ma esindan ka Eestit äh, Äh, ja Eesti väikeriigina suurepäraselt saab aru, kui tähtis ja milline roll on rahvusvahelisel koostööl ja kui oluline on sinna panustada, äh, eriti just, äh, eriti just väikeriikide poolt ja, ja me oleme samamoodi väga mm, aktiivselt panustanud ja hinnanud kõrgelt Europoli, koostööd Europolis läbi sideohvitseride või siis ka läbi tagasiside saamise erinevate analüüsifailide kaudu ja millest me tänaseni ja eile ka oleme palju rääkinud, on seesama andmebaaside kooskasutuse väljaarendamine, mille tagajärjel me kõik loodame ju ka seda nii-öelda selle analüüsi äh, produkti oluliselt kiiremat äh, tagasi, äh, tagasisaamist meie päringutele ja läbi selle veelgi, veelgi nii-öelda tõsta Europoli Europolist saadava mm, töö tulemuslikkust ja efektiivsust. ja ka minu poolt äh, suur tänu härra, härra Rob äh, Weinbrightile selle tehtud töö eest ja, ja kõigile äh, tänu nendele küsimust, vastustele, mida te meie küsimustele siin täna andsite, millest me saime, saime väga hea ülevaate teie tegevusest, aga samamoodi ka palju äh, lootust tuleviku suhtes äh, meie, meie koostöö olulisele paranemisele, aitäh veel kord! Dear colleagues, uh, Raivo, thank you very much. May I... suur kolleegi, suur tänu, kolleegid, suur tänu, Raivo, äh, suur tänu suured tänud ka härra Wainwrightile ja suur tänu kolleegidele parlamendist kogu tehtud töö eest. head kolleegid, nüüd äh, jälle uus paneel ja teeme väik paariminutilise äh, vaheaja, enne kui me läheme edasi kodukorra arutelu juurde. peame siin paariks minutiks äh, hinge tõmbama. kaks minutit. ja kui teil on ees juba kodukorra projekt, mille me oleme laiali saatnud siis, äh, siis äh, alustamegi paari minuti pärast selle arutamist ja tänan teid äh, kannatlikkuse eest. colleagues, uh, there are some members outside if you head kolleegid, mõned kolleegid on uh, väljaspool koosolekusaali, kas annaksite neile märku sisse tulla, siis me võime alustada? just um, aware that some members are outside making calls and so nüüd tundub, et mõned liikmed on veel väljas ja helistavad. järsku keegi võiks neile märku anda, et me sooviksime alustada So colleagues um.... nii, head kolleegid. tänan teid äh, veel kord äh, suurepärase arutelust eile ja tänan kolleeg Dias de Merat, kes eile arutelu juhtis minu äh, asemel ja toimus suurepärane mõttevahutus ka härra Aegi kaasjuhtimisel. nüüd siis kodukord, nende ettepanekute ülevaatamine ja vastuvõtmine on järgmine teema ja see arutelu oli väga oluline, kuulasin seda tähelepanelikult Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmete seisukohti ja mulle tundub, et me saame nõus olla sellega kõik, et kõik ettepanekud olid võtnud eesmärgiks Europoli tugevdamise ja me võtsime arvesse teie ettepanekuid, mitte ükski ei läinud mingisse muus suunas kui ainult euro, Europoli tugevdamine, nii et äh, ma arvan, et Dias de Mera, kes oli äh, raportöör, on nõus sellega, et Europol äh, peab olema edukas ja nõnda see ka läheb ja nüüd siis läheme kodukorra juurde soovime, et täna siis me jõuaksime äh, selle vastuvõtmiseni. ja kõigepealt siis äh, esitati erinevaid äh, seisukohti, muudatusettepanekuid saadikute poolt, tundub, et enamik neist ei läinud algtekstist väga kaugele, nii et kaasjuhatajaga konsulteerimise ähm, tulemusel siis äh, jõudsime selle kompromissettepanekuni, mis on teie ees äh, nüüd. ja nüüd äh, vaatan siis lühidalt põhimuudatused läbi, paljud on juba sõna soovinud, kuid ma sooviksin kõigepealt need kompromissid uuesti läbi vaadata. Ähm, palun tutvuge selle dokumendiga ja pärast siis äh, vaatame, kas äh, soovite need sellisena vastu võtta või soovite veel uuesti sõna võtta ja midagi selgitada. esimene küsimus. Äh, siia lülitatakse siis president, eesistuja Troika ettevalmistus äh, töösse ja see oli siis üks põhisõnum eile. teiseks selgelt viidatakse sekretäriaadile, mis koosneb siis parlamendi äh, personalist ja eesistuja personalist ja äh, seal toimub siis koostöö äh, eelmise ja järgmise eesistujaga ja lisaks sellele mm, haldustasemel on siis Brüsselis on ka koostöö siis äh, toimumas Brüsselis. kolmandal kol-, konsensusel põhinev otsuse võt-, vastuvõtmine, me ähm, lisasime siis põhimõtte, milles võetakse arvesse äh, kõnelejate äh, seisukohti. mis puudutab kõneaega, siis kaasjuhatajad otsustavad selle üle vastavalt olukorrale. viiendaks kompromiss mis puudutab võimalust küsimusi esitada Europolile, see on see uus punkt neli üks A, milles on märgitud ka, et võib esitada kirjalikke küsimusi Europolile. neli üks A uus ehk siis äh, ühiskontrolli töörühma liikmed võivad esitada nii kirjalikke kui suulisi küsimusi Europolile suuliseks vastamiseks töörühma kohtumisel. ja me leidsime, et me peaksime märkima ka seda, et äh, teatud juhtudel võib ka paluda Europolilt kirjalikku vastamist. võib-olla seda ka äh, kirja panna see on siis seoses selle kirjalike küsimuste esitamisega. nii, kuuendaks, mis puudutab tõlget kõikidesse keeltesse, see oli siis siin täpsustatud ja lisakulud seoses ähm, tõlkimisega siis eesistuja riigis kaetakse vastav äh, parlamendi poolt, kes tõlget soovib. Äh, ja lisaks sellele siis tuleb regulaarne aruandlus siis äh, Europoli äh, haldusnõukogule kaheksandaks. kaasjuhatajad püüavad äh, leida all töörühmadele toimiva lahendusele, lahenduse. Taani teema, Taani osalemise küsimus, me kuulasime ka Taani delegatsiooni liikmete seisukohti, kes seda selgelt väljendasid, ka teised eh, delegatsioonid, Euroopa Parlamendi liikmed avaldasid arvamist ja on selge, et eh, praegu ei olnud võimalik ühtset eh, positsiooni leida ja me otsustasime, et jätame selle Bulgaarias järgmisel kohtumisel arutamiseks. ja see teema ei tohiks tegelikult seda konsensust takistada, mida me äh, püüame leida siis teistes punktides, see on minu ettepanek. ja mm, äh, vaatlejate staatus jah, oli siin olemas, aga me ei tahaks tegelikult, et see mm, takistaks teiste punktide heakskiitu, nii et kui te oleksite nõus selle tekstiga sellisena, nagu ta nüüd äh, parandatud kujul on, siis Bulgaarias ainus asi võiks siis olla nüüd vaatleja parlamendi jääksid siis arutamisele veel. nii et äh, nüüd on siis küsimus, kas te olete sellega nõus või mitte, aga enne seda äh, ma palun ka Raivat, et ta korraks sõna võtaks, palun. aitäh, suur tänu, härra Moraes, ähm, nende selgituste eest ja kaas, ähm, kaasjuhina ma olen ka sama meelt, et me oleme teinud äh, väga palju selleks, et edasi liikuda kompromisside osas ja ja minu meelest me oleme päris heas tempos jõudnud äh, oma aruteluga edasi olukorda, kus kus on äh, selle päevakorra või äh, tööreeglite kinnitamine meile liikunud päris lähedale. ja ma arvan ka, et äh, meil ei oleks nagu mõtet oma tööaega jäädagi raiskama selliste, selle koostööraamistiku üle väga pikalt arutelule, et pigem on meil eesmärk ikkagi hooga liikuda sisulistele küsimustele, rääkida Europoli ja ja nii-öelda kasulikkusest, kuidas me selle Europoli töösse saame paremini panustada. aga loomulikult need on olnud väga olulised küsimused ja siin osas äh, ma tervitan äh, kõiki neid ettepanekuid, millele, mis me oleme saanud selle esialgsele mm, nii-öelda mm, programmile või visandile, mille me laiali saatsime, need on olnud väga vajalikud, need on olnud väga asjalikud ja, ja ka meie mm, rahvusdelegatsioonina oleme neid eh, kahe käega toetanud ja need on olulised just eh, eeskätt selle peal, selles mõttes, et et eh, meie rahvusparlamentide osakaalu äh, häält ja otsustus äh, ulatust oluliselt, oluliselt suurendada, nii et kõik need on olnud väga teretulnud. ja tõepoolest on kaks küsimust, mis on mõistlik tänases päevakorras mitte seada eesmärgiks, et nende, nendes jõuda nii-öelda lõppresultaadini või lõpptulemuseni, nagu siin eespool oli mainitud, oli eh, Taani liikmelisuse küsimus, mis, mis siis puudutab eh, nii-öelda eh, vaatleja staatust meie, mm, meie kodukorras et äh, siin isegi ei ole jõudnud me kahe päeva jooksul ju ühisele seisukohale, et kas tegemist on poliitilise otsusega või tegemist on õigusliku otsusega, et püüaks nagu selles osas kõigepealt selgusele jõuda ja vastavalt sellele siis äh, juhinduda ka oma otsustes. et ähm, ma usun, et see vahelejääv aeg on hea äh, pidada rahulikku diskussiooni ja argumenteeritult omavahel suhelda. ja teine küsimus on alamtöögruppide moodustamine kas see on võib-olla osadele jäänud praegu selgusetuks või arusaamatuks, et millega nad täpselt hakkavad ikkagi tegelema ja siin tõepoolest äh, oleks äh, nii-öelda kogu saalile otsustamiseks mõistlik äh, paremini ära defineerida alamtöögruppide moodustamise töökord, nende ülesanded, nende ärakuulamine ja, ja nende roll siis meie, meie järelevalvekomitee, mm, komitee töös et äh, sisuliselt kõik ja avaldan ka omalt poolt lootust, et me täna ikkagi jõuame äh, meie äh, nii-öelda päev- või tööreeglite kinnitamiseni selles osas, mis need ettepanekud on tehtud. aitäh! So colleagues, we have uh, 17 colleagues who wish to take the floor. nii, meil on seitseteist, kõigest seitseteist sõnasoovijat. aga enne uh, kui me edasi läheme, on mul äh, küsimus, kas äh, me, meil on konsensus äh, selle teksti vastuvõtmise osas ja pärast saame ehk edasi arutada, kas keegi on vastu selle teksti vastuvõtmisele. Kornelia, palun. Also ich bin nicht äh gegen äh, die komplette mina pole kogu kogutoora vastu, kuid minu arvates on siin üks punkt puudus. okei okay,, Taani jääb välja, selge, sellega on kõik korras, aga ma leian, minu meelest ei ole küsimuste esitamise õigus siiski korrektselt reguleeritud, on tore, et küsimusi tohib esitada suuliselt või kirjalikult, aga me teame, suulised väljendusviisid on sageli laialivalguvad ja ebaselged ja ma leian, et ka koosolekute vahel peaks tegelikult olema võimalus küsimusi esitada, et ja nendele ka vastuseid saada ja mitte ainult siduda küsimuste esitamise võimalus koosolekutega. ma leian, et siia on vaja äh, tõesti äh, lisada võimalus esitada küsimusi ka koosolekute vahepeal, see oleks minu arvates demokraatlik ma loodan, et me jõuame sellele kokkuleppele. Before um, other colleagues take the aitäh, enne kui ma teistele kolleegidele sõna annan, siis ma saan aru, et äh, see kirjalike küsimuste teema, mida ma küll püüdsin ka puudutada oma sissejuhatuses, see on siis veel jäänud. jah, ma vastan sellele äh, siis äh, eraldi, võib-olla see ka vastab mõnedele kolleegide muredele aga ma teen siis äh, järgmise ettepaneku, ma olen äh, sellega täiesti nõus ja uus äh, kompromiss siis neli üks A, siin on öeldud siis, et liikmed võivad esitada Europolile suulise kirjalikke küsimusi suuliseks vastamiseks töörühma koosolekutel ja ma arvan, et konsensus võiks siin olla äh, selline siis, et me lisame ka kirjaliku vastuse siia lause teise poolde, siis suuline kirjalik vastus ja idee on siin siis selles, et no ma arvan, et härra Diestemera on ka, ka viitas sellele. et Europolil Äh, on võib-olla keeruline kogu aeg äh, vastata, tegemist on siiski väikese organisatsiooniga, aga kui me äh, sellise muudatuse teeme ja kui haldusnõukogu seda ähm, teeks, tõesti vajaduse korral, et see peab olema selline proportsionaalne tegevus, et me ei nõua äh, pidevalt kirjalikke vastuseid, vaid ainult juhtudel, kui see on tõesti hädavajalik. nii et mm, sellisel juhul jah, ma võin seda muudatust äh, toetada. tundub jah, et see on võib-olla mure, mis oli ka teistel liikmetel siin, nii et teen äh, meie äh, poolt selle ettepaneku, kaasjuhataja on ehk ka nõus, aga äh, rõhutaksime siiski, et see peaks jääma proportsionaalseks ja piirduma teatavate olukordadega, ma arvan, et ehk siis Bulgaarias ka järgmisel korral seda aspekti rõhutatakse, nii et kas see võiks olla rahuldav muudatus teie jaoks, vaatan kolleegide poole siin kes võiksid märku anda. ei ole rahuldav, miks ei ole rahuldav? kas keegi võiks siis äh, vastata? Sorry? Okay, one of the delegations that would like to speak to this point, the German delegation. Äh, kas Saksa delegatsioon järsku sooviks äh, arvamust avaldada, palun, siis saame edasi minna. härra juhataja kõigepealt tahaksin teha põhimõttelise märkuse menetlemise kohta. ma olen veidi üllatunud, et te teete ettepaneku nüüd eh, hääletada muudatusettepanekute üle enne, kui me oleme eh, jõudnud nende muudatusettepanekute arutamiseni. seetõttu ma tahaksin siiski sõnaselgelt paluda, et eh, kui seitseteist inimest on sõna võtnud, siis me saaksime hääletada olemasolevate ettepanekute üle. ja mis puudutab küsimuste esitamise õigust, siis äh, siin on palju ebaselgelt ja ma leian, et meil on õigus küll tegelikult kirjalikult küsimusi esitada ka äh, kontrollkomisjoni või järelevalvekomisjoni töövaheaegadel. aga tegelikult on vaja ju nendele järelepärimistele ju ka äh, kirjalikult vastata hädasti oleks aga vaja saavutada kompromiss ja võib-olla teie sõnastuses, mida te just äsja esitasite, ei olnud see kõige parim võimalus. kui me räägime äh, parlamendi järelevalve ja kontrolliõigustest, siis peab olema parlamendisaadikutel igal ajal äh, küsimusi esitada ja ka nendele siis vastavalt vastust saada. põhimõte seisneb siinjuures selles, et küsimusi ei saa, esitamist ei saa piirata koosolekute toimumise ajaga, minu arvates see ei ole demokraatlik. okei okay,, thank you very much um.... jah, suur tänu kaks asja siis, kui me äh, tahaksime need äh, seitseteist või siis nüüd kuusteist, äh, ei nüüd viisteist, ära kuulata, siis me püüame, jah, me teeme seda, püüame seda teha ja teiseks neli, üks A. ma pakun selle muudatuse välja aga tehniline äh, küsimus jääb siin, me peame äh, selle äh, kirjalikult vormistama. et te ütlesite, et te seda soovite, nii et see lisatakse siis siia punkti. aga see tuleb selgeks teha Bulgaaria kohtumisel, välja arvatud juhul, kui me teeme seda suuliselt, aga ma kardan, et see ei ole vastuvõetav. nii et me peame selle kodukorra eh, siin ikkagi läbi vaatama ja selle eh, punkti siis eh, vaatame Bulgaarias üle, nii et see neli üks A siis vormistame nii, nagu ma välja pakkusin lisame sinna siis need kirjalikud vastused ja Bulgaariasse võetakse see punkt siis vastu. ja Bulgaaria esindaja võtab ka sõna selle kohta. sobib nii? Yeah, exactly. Sorry, I'm just being reminded that at the Bulgarian meet- jah, mulle öeldi, et Bulgaarias äh, on siis need küsimused, äh, Taani allrühmad ja see küsimus siis, see punkt seoses kirjalike vastustega ja vastavalt sellele siis, mida Ernst ja Saksa delegatsioon mainisid. kas kõik on sellega nõus? nüüd ma läheksin äh, edasi äh, kaasjuhataja nõusolekul. Äh, võtan järjest siis kõik need sõnasoovijad, tehke palun lühidalt ja kui see, sellega oleme lõpetanud, siis panen hääletusele selle kodukorra, välja arvatud siis need punktid, mis tulevad arutlusele Bulgaarias. ja härra Dmitri Küprose parlamendist saab esimesena sõna, palun. aitäh, kallid kolleegid, kallid kaasesimehed, tekst, mis täna meie ees on, on väga hea tekst. ma leian, et tegemist on tekstiga, mis peegeldab seda, mille oleme juba läbi arutanud. palun piirduge kahe minutiga ka, niikaua kuni see väike tõlkeprobleem laheneb. Okay now? kas nüüd tõlge töötab? Okay, the English channel is on. Please go ahead. Κύριε... Two minutes max, please. Κύριε Συμπροέδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα και πριν... lugupeetud kaasesimees, lugupeetud kolleegid, nagu ma ütlesin, et tekst, mis meie ees täna on, on väga hea, väga hea tekst mis eh, suures ulatuses peegeldab seda, mille oleme juba läbi arutanud, sellele vaatamata on mõningad punktid, mida pole teksti kaasatud. näiteks meiepoolsed muudatusettepanekud, Küprose muudatusettepanekud me esitasime oma muudatusettepanekud kirjalikud, me käsitlesime seda eile lühidalt, aga me ei leia seda siit eest, näiteks artiklis kaks, mis puudutab Eh, liikmeid ja vaatlejaid, siis eh, punkt kolm kaks eh, mõlema istungi andmed, me ju tahtsime, et arvestataks, et igal aastal on vaja esitada kolmekümnendaks novembriks Europoli tegevusaruanne. nii, aga nüüd meil on tekst, mis on küll väga hea, kuid me ei saa seda teksti vastu, täna vastu, vastu võtta, sest tekst ei ole veel täiuslik. jah, muuhulgas eh, on ka teema Taani teema, alamtöörühmade või alamtöögruppide teema. ja, ja need ettepanekud, mida meie sõnastasime ja kirjalikult esitasime. Ühendkuningriigi esindaja, härra Soli saab sõna. Mm, tänan, see oli väga huvitav arutelu ja see tekst äh, on ka hea, sellega peaks äh, edasi minema. ja et äh, see jätkub, koostöö jätkub ka pärast Brexitit Euroopa Liiga ja mis puudutab nüüd seda Taani küsimust, siis ma saan aru, et see kompromiss äh, mõistlik, äh, kompromiss on mõistlik, aga kõik need ka, mis seostuvad kirjalike vastutuse, äh, vastustega, nii et need reeglid tegelikult ei ole ju kivisse raiutud, neid saab ka edaspidi muuta, mitte pidevalt, aga äh, aga mõne aja tagant, nii et Bulgaaria lahendus on hea. nüüd äh, minu riik lahkub Euroopa Liidust, võib-olla minu äh, nõuannet selle tõttu ei, väga ei hinnata. aga mulle näiteks ei meeldi referendumid keerukatel äh, teemadel, kus valitsusel ei ole selge täpselt, mida nad teevad ja ja mm, avalikkus ei saa ka väga hästi aru, äh, mida äh, arvata, aga tahtsin siiski öelda seda, et terrorism ja kuritegevus on mõlemad nii olulised teemad kogu Euroopa mandri jaoks absoluutselt äh, kõikjal mõjutab see inimeste äh, elu, olgu nad äh, liikmesriikide kodanikud või mitte, nii et meil on tarvis panna paika niisuguseid tehnikaid, millega demokraatlikud ühiskonnad saavad omavahel infot vahetada ja koostööd teha ja neil oleks ka demokraatlikud kontrollimehhanismid selle üle, sest see on avalikkuse kaitseks ja nende vabaduste kaitseks ja siin tuleb saavutada ka tasakaal, mis mõttu Äh, ähm, ka minu kogemus äh, parlamendis on näidanud nende teemadega tegelemisel, ka Põhja-Iirimaaga seoses, et lõppjäreldusele mingite reeglite suhtes ei olegi võimalik leid-, jõuda julgeolekuvaldkondades. see töö on äh, pidevalt jätkuv, kuna kurjategijad püüavad alati samm eespool käia nii et äh, minu kogemus näitab, et Euroopa Liit on olnud väga tõhus selliste uuenduslike lahenduste leidmisel keerukatele probleemidele ja ma loodan, et see samamoodi ka jätkub, suur tänu! aitäh, härra Diastes Silva, Portugali parlamendist saab järgmisena sõna. suur tänu, esimees! tervitan kõiki Portugali delegatsioon tahab kõigepealt rõhutada Europoli olulisust. Hil-, oleme palju edusamme teinud koostöö osas, see teeb meie kõigi elu lihtsamaks. ja meil on ka põhimõtteline kokkulepe, konsensus terves reas küsimustes, mis äh, on äh, kirjas dokumendis ka mille me täna hommikul saime, on neli küsimust, mis jäävad arutamiseks Bulgaariasse, aga võin öelda juba praegu, et ähm, Taani küsimus peaks jääma püsima, Saksa seisukoht on, on see, millega tuleb tuleb, tuleb arvestada ja Saksa, Saksa nõusolekut küsida ja siis alagrupid muidugi. mõtleme siis, et kui, millisel määral meil õnnestub Bulgaarias seda arutada. ja minu küsimus on minu meelest raske küsimus konsensuslik otsustamine on minu probleem. poliitiliselt ei ole meil midagi konsensuslike otsuste vastu, aga juriidiliselt võib see olla keerukas. seega meie tahaksime teada, kas saab kuidagi sellest konsensusest äh, mööda minna, kas, kas see oleks äh, kirjutamata reegel näiteks, äh, mis ütleks, et kui konsensust ei ole, võib rääkida kahe kolmandiku enamusest või kuidas seda reeglit rakendada kui meil on nii ähmane reegel kodukorras, siis tulevikus toob see raskusi kaasa. minu küsimus on, et kuidas saaks kuida-, mööda minna sellest olukorrast, kui konsensust pole? ja kui meil ei ole kirjalikku reeglit, mis siis teha? suur tänu, proua De Silva. härra Hanneberg Rootsi parlamendist. Eh, suur tänu tehtud töö eest, kompromissipüüdluste eest. nägemused võivad olla ju erinevad, aga, aga vajalik on, et meil oleks kodukord. lühidalt kokkuvõttes mina arvan, et sekretariaadi mõte, Saksa parlamendi idee, me eelistaksime seda tegelikult kompromissis me ei tahaks seda küll maha hääletada, aga siis konsensuse põhimõte on, kodukorras on ju väga selge, kuhu, kui kaugele kodukord läheb. oleme arutanud mõnede delegatsioonidega. mõned on üritanud mitte väga läbimõeldud ettepanekuid esitada, tuleks vastu, väga vastutustundlikult tugineda, aga mina arvan, et konsensuspõhimõte on oluline hääletusel suur tänu, härra Sorensen Taani parlamendist. suur tänu, härra esimees. suur tänu kõigile hea arutelu eest. iseäranis neid saadikuid tänan, kes toetasid Taani ettepanekut. mis puudutab Saksamaa ettepanekut konsensuse osas, me peaksime seda toetama see on hea läbirääkimiste tulemus äh, koosolekul. aga veel kord, tahaksin kommenteerida veel kord Taani küsimust. peame mõistma, et hetkel ei ole võimalik saavutada konsensus Taani ettepaneku osas. me siiski soovime jõuda heale lahendusele järgmise korra, kui me kohtume Bulgaarias. ja vahepealsel ajal loodetavasti pöörate tähelepanu ka Lissaboni artiklile, lepingu artiklile kaksteist C ja õigusteenistuse arvamusele, mille me saime eile. õigusteenistuse järeldus on, et ei leping ega ka Europoli määrus ei sisalda mingisuguseid piiranguid rahvusparlamentidele osalemaks äh, Europoli tegevuse kontrollis, me oleme sellega nõus. ja kui lugeda Lissaboni lepingu artiklit kaksteist, siis ütleb see selgesti, et rahvusparlamendid peaksid aktiivselt panustama Euroopa Liidu heasse toimimisse, osaledes vabaduse, turvalisuse ja õiguse alases koostöös ja olles kaasatud äh, Europoli poliitilisse järelevalvesse see ongi ju kokku konverentsi ja meie töörühma töö sisu. seega meie järeldame sellest seda, et Taani parlament vastavalt lepingule ja vastavalt Europoli määrusele juba omab õigust olla täisliige töörühmas. ja loodetavasti valitseb selles osas ka konsensus järgmisel koosolekul. suur tänu! härra Conway Iiri parlamendist. suur tänu. meil on äh, hea meel tehtud töö üle ja tahame väljendada tänu sekretariaadile, kes selle, kes meid sellisesse olukorda tõi ja loodetavasti õnnestub kompromiss saavutada ja lahendamata küsimused lahendatakse Bulgaaria kohtumisel aga üks aspekt muudatusettepanekutes vajaks selgitust, härra esimees, teie poolt. see puudutab läbivaatamist. meie tahaks iga kahe aasta tagant läbi vaadata kodukorda, just iga kahe aasta tagant, sõna iga tuleks siia sisse panna, every. ma arvan, et menetlu, kodukord areneb ja sellepärast ta vajab ka läbivaatamist iga kahe aasta tagant, nii et ma lisaksin sõna every ehk iga sõna selgelt siia, siis me oleks sellega väga rahul. suur tänu ja tänan kolleegid ka lühidalt sõna võtmast. härra Apple Poola saadikute pärast. Dziękuję bardzo. E, tutaj jest e, kilka ważnych kwestii, to jest... Suur tänu esimees. mõned olulised märkused. kõigepealt enamuse küsimus. kaks kolmandikku, aga miks mitte viis seits-, viis seitsmendikku või mõni muu äh, enamus? ja veel. häälte arvutamine. kas par-, igal parlamendi esindajal on üks hääl või igal parlamendil on kaks häält. sest kui tegemist on kahekojalise parlamendiga, siis äh, see kõik peab olema selgelt äh, ära öeldud kodukorras, et igasugused kahtlused välistada. ja veel üks küsimus kontrolli mõte on ju küsimuste esitamine, siis ma ei näe põhjust, miks tuleks oodata kuus kuud, enne kui me vastuse saame. võib-olla kohtumised siis äh, kujunevad pikaks kõnelejate nimekirjaks, kes esindavad sii-, kus äh, küsimused kuhjuvad kuue kuu jooksul, Europoli esindaja peab nendele kõigile siis vastama ühe korraga. mina pigem toetaksin neid, kes äh, leiavad, et kirjalikud vastused on parim lahendus nüüd äh, alakomisjonidest rääkides. siin on vaja asja rohkem arutada järgmisel koosolekul tuleb äh, kindlaks teha, mille, millist, millisel pädevus nendel komisjonidel on ja seda tuleb arutada. ja see tuleb kind-, kokku leppida. suur tänu, härra Pasku Slovakkia parlamendist. suur tänu, härra esimees, kolleegid. Euroopa Liit tugineb liikmesriikide kokkulepetel noh, meie liidrite kokkulepetel, nõukogu kokkulepetel, parlamendi esindajate COSAC-i kokkulepetel, kõik tugineb konsensusel. ja seepärast Slovakki Vabariik eeldab, et kui me töötame nüüd selle uue kodukorra ettepaneku kallal, siis me säilitaksime selle konsensuse põhimõtte. seepärast mina arvan, et kui me nüüd täna ütleme, et me tugineme konsensuse kultuuril ilma täpsustamata, millistel juhtumitel me välistame konsensuse, see ei ole meile vastuvõetav. mina arvan, et me peaksime säilitama koostöö aluspõhimõtted liikmesriikide vahel ja kui on vaja teistsugust tegevusviisi ko-, meie tulevastel ko-, kohtumistel, siis tuleb seda täpsustada teistes dokumentides, mis tuleb vastu võtta ja vastu võtta konsensuslikult. meie delegatsioonil ei ole pädevust Bratislava dokumentide muutmise suhtes me ei saa teistsugust seisukohta praegu võtta, aga ma teen ettepaneku, et sõna põhimõte punktis neli üks A võetaks välja, võetaks välja, kui me tahame laiendada otsuse langetamise meetodeid, et võiks olla ka teised meetodid, kui me siis saaksime täpsustada, mis sorti enamus, mis sorti hääletus võiks olla võimalik, ma teeksin ettepaneku, et me arutame seda Bulgaarias ja siis kaasame selle uude kodukorra sõnastusse ja siis meie delegatsioon saaks seda ka toetada. suur tänu, härra Krimmi Itaalia senatist Grazie, president, grazie, Eurofat. aitäh, härra juhataja. Äh, tänan tehtud töö eest. järeldused puudutavad ju seda, mida parlamentide esindajad eile, äh, mille osas parlamenti esindasid eile kokku leppisid ja see puudutab konsensust. kõigepealt leian ma, et Äh, punkt äh, neli üks A ja ka Taani küsimus tuleb arutada järgmisel äh, koosolekul. mis puudutab aga kirjalikke vastuseid, siis üldiselt on, valitseb konsensus selles osas, et vastused peaksid olema kirjalikud ja ma tegelikult ei saa aru, miks me praegu ei saa sellesse punkti seda sõna selgelt sisse kirjutada aga te ei vastanud äh, ühele küsimusele täpselt, kas see on siis sekretäriaadi funktsioon, Europolil on ju tähtis roll mängida, Europolil peaks olema sekretäriaat ja selles osas peaksime kokkuleppele jõudma. Äh, see äh, on oluline Europoli edasiarengu seisukohalt. sekretäriaat ja järelevalve töörühm peavad seisma Euroopa teenistuses. tekst, mida, mida meile esitati, selles on öeldud, et sekretäriaat toetab kaasesimehi ja töötab, toetab samamoodi ka meie järelevalverühma seega tuleks siia eh, sisse kirjutada, millised on täpsed funktsioonid eh, sekretäriaadil on ja praegu ei tule siit selgelt välja, et ta meie parlamentidevahelist järelevalverühma peaks oma töös aitama. suur tänu, härra Florea Rumeeniast. Salutăm faptul că majoritatea sugestiilor noastre de ieri se regăsesc în text. Deci, de principiu... Suur aitäh! me leiame eile oma tehtud muudatusettepanekud selles teksti seest, me oleme selle tekstiga põhimõtteliselt nõus, kuid haldustehnilised küsimused on siin lahendamata ja seega tahaksin öelda järgmist. kui me defineerime mingi üksuse, siis me peaksime ka täpselt sõnastama, millega ta täpselt hakkab tegelema. ma osundan siinkohal äh, artiklile kolm üks A, mis käsitleb troika küsimusi. ma leian, et äh, me peaksime seda troika küsimust arutama äh, selleks, et aru saada ja kokku leppida selles, millised peaksid olema selle troika volitused. ja kui me räägime siin Uh, chairing of meetings ja presidendist siis uh, peaksime me troika puhul kolm üks a lõikes peaksime me välja tooma millised on selle troika volitused ja nüüd kui me räägime sekretariaadist siis me peaksime eh, cooperation'i asendama seal eh, inglisekeelselt tekstis sõnaga and eh, samamoodi nagu see toimub COSAC-i konverentsidel sest et praktika on näidanud, et niisugune praegune, praegusel kujul sekretäriaat ei toimi tõhusalt. aga ma leian, et me saame seda kõike arutada ka Bulgaarias. Um... suur tänu, härra Schüster Bundestagist, palun. kui härra Schüster on valmis sõna võtma. Ich versuche es. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich ähm, bedanke mich bei aitäh, härra juhataja, ma tänan Euroopa Parlamenti eh, härra Deistimerat eh, selle eest, et nad on olnud väga tõhusad, mis puudutab troikat, eh, küsimuste esitamise õigusi, alamtöörühmi ja nii edasi, neid me peame veel selles kodukorras arutama. aga kõigepealt, mis puudutab troika, jaa, troika on siin küll nimetatud, see on väga hea kuid siin ei ole Troikal ette nähtud mingeid ülesandeid. ja ma leian, et see kõik meenutab nagu läikivale paberile trükitud prospekti, aga mitte konkreetset kodukorda. seepärast on vaja, et Troika osaleks päevakorra väljatöötamisel, poliitiliste eesmärkide sõnastamisel ja kehtestamisel oma öö, äh, liikmete ettepanekul troikal on vaja ülesandeid, vajalikud asja päevakord, poliitiline eesmärgid, järeldused liikmete eh, tehtud ettepanekute põhjal, need on ilmsed troika ülesanded. punkt kolm üks B ütleb praegu, praeguse kompromissettepaneku kohaselt, et sekretäriaadi töö tagab Euroopa parlament oma tööta-, olemasolevast töötajaskonnast ja eesistuja liikmesriigi toel. me leiame, et me tegelikult peaksime lähtuma Europoli määrusest, siin peaks olema et tegelikult määratletakse sekretäriaadi koosseis ära Euroopa Parlamendi eh, vastavate töötajatega ja eh, troika liikmesriikide töötajatega. ja siia ei ole, ei oleks vaja kirjutada mitte koostöös, vaid eh, kui me lisame siia sõna ja, and, siis me saame saavutada loogilise tulemuse troika toimimise suhtes. kui me räägime küsimuste esitamise õigusest, siis meie arvates on esimehe ettepanek selles osas väga hea, ma leian, et kui on prioriteetsed küsimused, nendele tuleks vastata juba istungite vaheaegadel. ma tahaksin paluda, et aga tegelikult on see hea sõnastus, aga kes otsustab, mis on prioriteetne, kes otsustab, et see prioriteetne küsimus peab saama kirjaliku öö, äh, vastuse äh, see, kes otsustab selle üle, ma leian, et seda võiks samuti teha Troika on ju ka kirjalikke küsimusi, mille puhul Troika ütleb ei, ei, siin oleks vajalik ainult suuliselt vastata. aga seega küsimuse esitaja äh, palub küsimusele vastust ja Troika otsustab, kas tegemist on prioriteetse küsimusega või mitte, aitäh. Uh, aitäh, järgmisena saab sõna Kreeka parlamendis härra Athanasiu. aitäh minu meelest ei ole ju esimest korda, kui me niisugust dokumenti arutame. ja me oleme oma kompromissettepanekud teinud ju kogemuste najal, see, mida me, me suudame kokku leppida, siis me saame ka kokku leppida teemade osas ja kui me kõiki asju otsustada ei saa, siis andke andeks, tuleb senikaua asja arutada, kuni me oleme jõudnud konsensusele, kui me oleme jõudnud mõistliku kompromissini. ma leian, et meil ei ole ausalt öeldes vaja kompromisse, mis algusest peale jätab terve rida küsimusi tähelepanuta. kõik, mis puudutab Europoli, mõt-, leian ma, et arukas oleks, et see kõik toimus e, piisavalt kõrgetasemeliselt. näiteks me, siin oli inimesi, kes nõudsid e, oma viimastes avaldustes E, Euroopa Luureameti e, rajamist. siin on muidugi, e, seda tehti nii Pariisis, kuid sellele oli vastu Berliinis. ma leian, et kuidas me saaksime minna, edasi minna ähm, Europoliga, kas enne seda tuleks luua Euroopa luureteenistus, nagu seda nõudis Prantsusmaa president Macron? seega miks me ei peaks neid asju edasi arutama Bulgaarias? härra Paskapopulis Kreeka parlamendist, palun. aitäh, härra juhataja. tahaksin jätkata seda, mil, kus kolleeg lõpetas ja täienduseks ütleksin seda, et me, meil on tehtud ära väga olulist tööd me oleme suutnud saavutada kompromisse kodukorra suhtes ja minu meelest oleks kahju, kui me täna sõnastaksime eh, selgelt ära kõik selle, milles osas valitseb ju valdavalt konsensus. Need momendid, kus konsensust ei ole veel kristalliseerunud, nendes küsimustes võiks ju diskussiooni rahumeeli jätkata. selleks, et jõuda tõesti Eh, kodukorra tekstini, mida me saaksime Bulgaarias vastu võtta, see puudutab eh, näiteks alamtöörühmi, see puudutab Taani osalust, aga veel nii mõndagi teist punkti ja ma leian, et me peaksime olema paindlikumad eh, kodukorra kallal töötades muuhulgas see, mis puudutab äh, punkti neli üks A kirjalikke suulisi äh, küsimusi ja nendele vastuseid. ma leian, et on ka ilmne, et, et me võiksime ka isegi täna juba nii mõneski asjas lõplikule kokkuleppele jõuda, selleks et äh, sätestada see ka kodukorras. ma leian, et öö, olulise enamuse olemasolu korral peaks olema võimalik. aitäh, nüüd Euroopa Parlamendist kaks liiget saavad veel sõna, härra Elson. Ja, dank u voorzitter. Allereerst compliment aan het secretariaat voor het werk wat ze gedaan hebben tot nu toe. jah, aitäh kõigepealt sekretäriaadile, palju tänu tehtud töö eest, kompromissi leidmine ei ole olnud lihtne nende erinevate arvamuste vahel. aga kompromisside äh, mõte on selles, et te peate piirduma põhipunktidega, aga mis ma nüüd olen kuulnud äh, äsja, on küll äh, olnud asjakohane, aga me peame piirduma kõigepealt põhiasjadega ja siis muud lisaküsimused arut-, arutaksime näiteks äh, Bulgaarias, sest kui me endale mingeid piire ei sea, siis äh, me ei jõuagi kokkuleppeni, nii et ma arvan, et me peaksime põhiasjades saama kokkuleppele nüüd ja siis äh, rakendamise jätma hilisemaks, jah, Taani küsimust arutatakse ühepoolselt ja mitmepoolselt, aga ma arvan, et me ei tohiks äh, ka siia praegu toppama jääda, me peame seda Bulgaarias edasi arut-. aga mulle tundub, et vaatleja staatuse andmises suhtes siiski on konsensus olemas, jah, aitäh ja viimasena saab sõna härra Diastemera. Muchas gracias, señor presidente eh estonio y señor presidente del Parlamento Europeo. Uh, algunos comentarios y una. aitäh. mõningad kommentaarid. eriliselt tänan ma kvalitatiivselt kõrgetasemeliste sõnavõttude eest täna hommikupoolikul, mis olid suunatud kompromissi saavutamisele. ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja tahaksin selgelt väljendada oma seisukohta. minu seisukoht seisneb selles, et, et alustades uut töötsüklit ja, ja käivitades seda järelevalve töörühma, parlamentidevahelist järelevalve töörühma, siis ma teeksin ettepaneku, et me peaksime lihtsalt alustama, edasi minema, et siis kahe aasta pärast hinnata ja korrigeerida, kui midagi on läinud viltu. seega alustagem, liikugem edasi, hinnakem, korrigeerigem see on tõepoolest oluline, et tagada meie tõhus töö. dokument, mida Eesti kui eesistujariik ja parlament on välja töötanud, minu meelest see on väga tähtis dokument bulgaarlastel on selle kallal edasitöötamisel nüüd kanda suur vastutus, muuhulgas mis puudutab alamtöögruppide moodustamist ja nende funktsioone. nüüd me peaksime öö, keskenduma suulistele ja kirjalikele küsimustele, nendele vastamisele. minu arvates Saksa delegatsioonil on õigus, kui ta ütleb, et üks kõige olulisemaid ülesandeid parlamendi järelevalverühmal on eh, esitada küsimusi ja saada vastuseid suuliselt või kirjalikult. härra Moraes ütles aga midagi, mida ma tahaksin ka puudutada. Euroopa Komisjon sai Europarlamendilt tuhandeid kirjalikke küsimusi saadikud esitasid neid. ja seega see oli suunatud sellele, et kontrollida komisjoni töö. kontroll on oluline, et Euroopa Liidu teenistused e, tegelikult kokku ei variseks küsimuste tulva all. aga meil tegelikult alustame järelevalve töörühma tööd ja sellel ei ole eraldi teenistusi. seetõttu ma leian, et sakslaste ettepanek suuliste kirjalike vastuste osas peaks öö, kehtima teatud piirmäär. ja siin peaks olema ka eesistujal olema oma otsustusõigus, kui, kui palju küsimusi saab esitada. kui me räägime Taani teemal, siis me peame tegutsema väga kiiresti, et saada konkreetsed vastused parlamendi õigusteenistuselt. ja õigusteenistuse otsuse alusel, eh, mis, mis meile esitatakse kirjalikult, saame me see asja edasi arutada kui rääkida alamtöögruppide tööst, siis ma saan aru, et tuleb teha tööd ja tuleb lasta enda tööd kontrollida, mina oma parlamendis kogen seda regulaarselt. ja parlamendis olid ka alakomisjonid kellel aga puudus äh, kontrollimise kohustus. ja seetõttu äh, ma toetan tõepoolest sakslaste ettepanekut alamtöögruppide moodustamise kohta. aga kui need alamtöögrupid hakkavad väga hästi tööle, kui nad seetõttu edasi arenevad, siis, siis me saame näha, kui suur on nende operatsiooniline võimekus. jah, nii on võimalik seda kõike ka kirjalikult sätestada, seda, et me saaksime asja põhjalikult arutada. aga nüüd nende võtmeküsimuste juurde, mida siin esitati, mis puudutab konsensust see on vaieldamatult oluline küsimus sest see toob meid üksteisele lähemale, eh, teenib eh, arutelu huve. me ju mõistame üheselt vastavalt Euroopa Liidu toimimise eh, lepingule, mis on ühtsus, mis on võrdsus ja hääletamise puhul tõusetub see samamoodi päevakorda, iseäranis kui me räägime konsensusest. ma tervitan Slovakkia kolleegi seisukohta, ma mõistan, et ta tugineb ka Slovak- äh,, Bratislava avaldusele, aga põhimõtteliselt on võimalik äh, kasutada ka teisi äh, hääletusprintsiipe või võimalusi, see öö, äh, põhimõtteliselt ei ole see küsimus ju niivõrd hermeetiline, siia võiks nõnda öelda õhku juurde lasta. mis puudutab sekretäriaati siis mulle meeldib tehtud kompromissettepanek kui me räägime troikast ja troika öö, ülesannetest ja parlamendi rollist, siis on selge, et sellel teemal pikemalt peatumata rõhutan, et olen sellel seisukohas selles osas oma seisukoha juba välja öelnud ja leian, et Troikal on vaja volitusi tegelikult järelevalve töörühmas peab kõigepealt eelnema koosolekule konsultatsiooniprotsess selleks, et oleks võimalik koosolekutel tõepoolest arutada neid küsimused, mis on järelevalve töörühma seisukohalt olulised. ma olen rääkinud nüüd juba hästi pikalt, aga ma leian, et äh, Bratislava avaldus, Taani küsimus, äh, küsimuste esitamise, äh, esitamise metoodika, õigused ja kohustused, need oleksid tõepoolest väga olulised küsimused, milles on vajalik saavutada konsensus. aitäh, suur tänu kõigile, meil on siin mõned ettepanekud ja vaatame, kuidas edasi minna. Bulgaaria äh, kolleeg, kellel on niikuinii palju tööd, võiks ehk ka praegu korra sõna võtta. kas sooviksite praegu sõna võtta või veidi hiljem? няма да отнемам от времето. Солидарен съм с каза. jah, ma teen väga lühidalt ma olen nõus sellega, mida härra Diastemera oma sõnavõtu lõpus ütles, ma arvan, et on hea mõte seda dokumenti praegu toetada ja need kolm vaidlusalust küsimust võib jätta Sofias Bulgaarias arutamiseks, aitäh! jah, sellest oli küll palju äh, abi. suur tänu, nii et äh, kolleegid, praegu on seis nüüd selline et äh, kas äh, sooviksid ka midagi öelda, enne kui ma ettepaneku teen? Raivo, palun, kui sul on midagi veel lisada? suur tänu, härra Moraes. et ähm, nagu ma ennem avaldasin lootust, et me ikkagi täna liigume selle poole, et me saaksime oma kodukorraga teatud osas äh, konsensuslikule niimoodi kokkuleppele ja suudaksime äh, suudaksime ikkagi selle kokkusaamise lõpus selle kodukorra mingis osas kokku leppida. täna, praegu aga küll tundub, et, et siin neid eriarvamusi on tulnud ka, tulnud ka nende punktide suhtes, kus tegelikult see punkt, kust me eile alustasime või see lähtekoht, see stardipositsioon, kus me eile alustasime ja kuhu me täna oleme jõudnud, me oleme ikkagi väga-väga pika sammu seal edasi teinud ja, ja jõudnud äh, ja teinud hästi palju nagu just äh, äh, järeleandmisi ja arvestamisi, mis on tulnud meil, meie lugupeetud parlamentääride poolt ja, ja delegatsioonide poolt. et äh, minu meelest me peaksime ikkagi arvestama sellega, et kodukord, see on selline raamdokument, mis paneb paika meie üldised tööprintsiibid. kui me tahame, et see kodukord oleks nüüd väga detailne dokument, mis iga üksikut äh, otsustusprotsessi, iga üksikut detaili peaks täpselt kirjeldama, siis äh, Eh, head kolleegid, eh, ma prognoosin seda, et me ei lõpeta selle, eh, selle kodukorra vastuvõtmisega ei Bulgaarias ega ka järgmine kord siin Brüsselis. me lihtsalt ei jõua nendes üksikdetailides konsensuseni. et, et minu üleskutse on küll, et käsitleme seda kodukorda kui sellist raamdokumenti, mis sätestab üldised raamid meie tööle ja neid detaile, neid meil oleks võimalik hiljem kokkulepete näol täpsustada, et, et on ju on ju ka seadused, mis reguleerivad meie elu, nad on, raamistavad meie, meie üldised äh, äh, nii-öelda seaduslikud õigused ära, aga lisaks sellele on ka ühiskondlikud kokkulepped, äh, moraalinormid, millest igapäevaelus lähtutakse. et sama võiks me eesmärgiks seada ka oma kodukorra, kodukorra käsitlemisel ja hästi palju poleemikat on tekitanud seesama konsensuse küsimus Äh, me tegelikult oleme äh, sekretariaadiga koos ja, ja koos juhtides seda jõudnud ju või liikunud tagasi sellesse momenti, kus me selle, selle otsustusprotsessile oleme sisse toonud sellesama spiikrite konverentsi otsuse. spiikrite konverents äh, sõnastas väga selgelt, otsustusprotsess on põhimõtteliselt konsensuslik ja siia oleme toonud ka siia, siia sisse sedasama COSAC-i võrdlust hästi palju et ka COSAC-il on tegelikult ju äh, seesama printsiip sinna sõnastatud. Äh, in general COSAC shall seek consensus, aga ikkagi nendel teatud protsessidel on võimalus ka äh, kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtta otsuseid, aga nendel, neil, neil ei ole seda rohkem reguleeritud kui sellesama sõnastusega, mida ma just ette ütlesin. et, et ka meie veel kord, et see, see, see peab nagu jääma ainult raamistuseks, mitte minema liiga detailidesse, et kui me liiga detailidesse lähme, siis me ei, ei jõua sellele samale konsensusele, mida me oma, oma töö nii-öelda põhi- või otsustusprotsessi põhiprintsiibiks oleme võtnud see on troika ja sekretariaat, ka meie oleme töö, pooldanud väga selgelt seda troika printsiipi, sest see on äh, nii-öelda selle kompetentsi eelneva kogemuse üleandmine järgnevale eesistujale, mis on väga oluline. aga, aga samas äh, äh, kui ma aru saan siin meie heade kolleegide ette, siis Saksa Bundestagi heade kolleegide ettepanekust, siis äh, teie nagu näete seda troikat pideva sellise tööorganina kogu selle äh, komisjonide toimumise vahepealsel ajal. et äh, Euroopa Parlament ja kolm rahvusriigi parlamenti nagu kuueks kuuks järjest, järjest panna äh, otsustusprotsessi koos istuma, see võib olla päris koormav äh, just rahvusparlamentide poolele, kus seda ja eriti, eriti võib-olla väiksematele riikidele, kus seda ressurssi ei ole just äh, igapäevaselt, igapäevaseks jagamiseks ülearu palju. ja sama ka see sekretäriaadi pool, et et äh, nii-öelda täiendavalt palgalised inimesed saata kuueks kuuks äh, kuskile koostöökogusse äh, see lihtsalt ei ole võimalik ja selle, selles osas mina ei toeta nüüd küll seda väljaütlemist, ma ei mäleta, kust see tuli, et, et antud hetkel meie sekretäriaat ei ole olnud tõhus. minu meelest meie sekretäriaadi töö on küll olnud väga tõhus ja väga koostööaldis ja ilma probleemideta sujunud ja küsimuste-vastuste temaatika on ka väga oluline, aga täna me oleme siin kaks päeva rääkinud Europoli töö tõhususest. nüüd me räägime kuidas me seda Europoli tööd tahaksime siis veel kord koormata äh, just äh, kas siis, äh, kuidas, kuidas saada õigus seda Europoli tööd koormata täiendavate nii-öelda küsimuste laviiniga, mida igalt poolt võiks siis esitada. ja nendel tule-, tekib nagu kohustus siis mingi reglemendi järgi kogu aeg ja pidevalt nendele küsimustele vastata. nüüd minul on küsimus see, et loomulikult järelevalve üks põhifunktsioon ongi küsida ja saada küsimusele vastuseid aga kas, äh, kas äh, me nagu selle protsessiga nüüd äh, selle asemel, et Europol saaks tõhusalt oma põhitöödega koordi-, anda oma panust organiseeritud kuritegevuse, terrorismi vastasele võitlusele, ei pea nad hakkama liigselt panustama sellele, et et meie küsimustele hakata igapäevaselt ja järjepidevalt vastama. et siin ikkagi ma arvan, et see on tegelikult äh, teatud mõttes argumenteeritud lähenemine et et nende küsimustele vastuste saamine on ajaliselt määratletud ja see ei pea olema tõesti pidev kui ta ei ole mingi mingi väga olulise väga printsipiaalse küsimusega seotud aga kui see küsimusele vastuse andmine kannatab ikkagi järgmist eh, nii-öelda kokkusaamist või konverentsi formaati siis siis võiks ta vabalt toimuda selle järgmise konverentsi ajal nii et eh, ennem kui me täna ikkagi sellisele lõpp eh, otsusele tahame siin jõuda, et veel kord üleskutse, käsitleme seda kogu kodukorda raamdokumendina, ärme püüa iga üksikut detaili selles kodukorras ära reguleerida, sellisel juhul, sellisel juhul äh, meil on väga-väga komplitseeritud, väga-väga raske jõuda sellele konsensusele, aitäh! Thank you very much, Raivo. And unsurprisingly, I agree with. jah, aitäh, Raivo. Pole üldse üllatav, aga ma olen sellega igati nõus. head kolleegid, suur tänu äh, teie panuse eest, tänan ka kolleeg Dias de Merat parlamendipoolse seisukoha väljendamise eest. aga siin on meil tõesti tarvis äh, igalt poolt äh, konsensust ja me peame äh, selles kokku leppima, aga tõesti oluline on see, et tegemist on raamkokkuleppega. me ei tohiks ka kõike jätta Bulgaariasse otsustamiseks, kuna me oleme Mm, jätame liiga palju tööd mm, nendele teha ja me oleme siiski siin palju asju juba äh, saavutanud, suuremas osas meil on äh, konsensus äh, Taani ja ALDE rühmade küsimus on ehk kohane jätta Bulgaariasse otsustamiseks ja seal tuleb ka muid küsimusi, aga nüüd on mul järgmine ettepanek, aga ka juhataja loomulikult võib ka lisada oma seisukohti, aga nüüd siis võib-olla mõned ähm, põhiküsimused, äh, mis siin kõlama jäid. räägin kõigepealt nendest, ei taha neid jätta õhku rippuma ja siis äh, see küsimus seoses äh, kirjalike vastustega ja lähtun sellest ka, mida härra Diastemera ütles, kuidas seda saab äh, läbi viia ja siis äh, küsin, kas me saame äh, võtta vastu äh, selle otsuse praegu selle kodukorra äh, kohta. nüüd siis äh, kõigepealt nende mõne, mõnedele küsimustele vastuseks Küprose kolleeg kohtumiste ajakava, jah, muidugi me arvestame siin mitmeaastase äh, äh, kavaga, praegune kohtumine on erand määruse üle, töö algas alles äh, mais ja on selge tegelikult, et Euroopa Liidu menetlustest edaspidi peetakse kinni, arvestatakse nendega koosolekute korraldamisel. troika küsimused on väga olulised, aga härra Dias de Mera ja veel üks kolleeg ja härra Aega mainis seda. Portugali kolleegile vastuseks konsensus on ähm, peamine reegel, muud asjad tuleb eraldi sätestada. Taani kolleeg ütles, jälle tahaksin äh, öelda, et meil ei ole siin õiguslikku analüüsi veel, äh, see oli lihtsalt äh, töödokument, siin ei ole tegelikult veel midagi olulist kirjas, aga kui meil on, kui me saame selle õigusliku analüüsi seisukoha, siis ma sellest ka teid teavitan Iiri äh, kolleegile, jah, kahe aasta pärast me võime äh, ülevaatamist äh, kavandada, võime kaks aastat panna selleks perioodiks ja kol-, Poola kolleegile hääletuse kohta, sellega saame ka kahe aasta pärast uuesti tegeleda, me ei jäta seda päris kõrvale, aga siis kogu aeg tuleb tegelemisele. ka Itaalia mm, kolleegi sõnavõtt oli heaks abiks ja äh, Saksa äh, delegatsioon ja Ernst ka äh, ütlesid seda sama siis küsimuste kohta ja ta tegi ettepaneku, et nüüd teha siis siin suuline muudatusettepanek, milles me võime täna kokku leppida, kui see teile nõnda ei sobi, siis me teeme kirjaliku ettepaneku nende kirjalike vastuse suhtes ja siis järgmisel kohtumisel saame selle heaks kiita. kui te saate selle täna heaks kiita, siis oleks muidugi parem. nii et mina teen järgmise ettepaneku siis neli, üks A-sse praegu on siin kirjas, et äh, liikmed võivad küsida äh, suulisi kirjalikke küsimusi Europolilt äh, suuliseks vastuseks ähm, töörühma kohtumisel ja siia võib siis lisada varasem kirjalik vastus, prior written reply. nii et nüüd küsimus siis minult ja härra Dias de Meralt, eh, missuguses menetluses me kokku lepime siinkohal. et kuidas siis neid küsimusi esitada, eh, aga jah, see on ilmselt haldusnõukogu peab, eh, tuleb seda, peab seda arutama siis menetluse osas, aga ma arvan, et kui teile sobib äh, see nõnda täna, siis on tore, kui mitte, siis äh, vormistame selle äh, kirjalikult ja siis koos alltöörühmade ja Taani küsimusega läheb see Bulgaariasse arutusele. ma teisi küsimusi siin ei puudutaks, üldiselt tundus, et soovitakse edasi liikumist, nagu ka äh, kaasjuhataja ütles, tegemist on sellise raamotsusega ja need olid siis need põhiteemad, mis siin meie arvates on olulised, aga igal juhul suur tänu kõigile toetavate kommentaaride eest. Uh, kolleegid, aja kokkuhoiu mõttes meil on olnud kaks pikka tööpäeva selja taga juba, vähemalt minul, ütleb esimees, ma ei tea, kuidas teil mõnedele päris meeldib menetluse arutamine, ma näen kohe seda, see on, see väga parlamendilik tegevus, kui arutelu läheb menetlusele, siis silmad hakkasid kohe siin vilama, kui me hakkasime menetlusest rääkima. aga see ei ole siin kõige nauditavam osa. aga nüüd see otsustav kitsaskoht kas me tahame Bulgaariale jätta palju-palju tööd või me tahame põhimõtteliselt kokku leppida enamuses, mida me oleme öelnud. võib-olla nüüd oluline küsimus siin on neli üks A uues sõnastuses, kirjalikud suulised muudatused. vaatan äh, Saksa delegatsiooni poole ka ja parlamendi esindajal oleme siin kas me nõustume selle suulise muudatusettepanekuga kui suu-, kirjalikuga või te ole, soovite, et see pandaks kirja ja siis hääletatakse seda järgmisel koosolekul, kaasa arvatud siis alagrupid ja Taani küsimus. palun, kas te ütleksite oma arvamuse, härra Schüster? me avaldame oma arvamusi kirjalikult So you would like to take it to the seega te tahate seda arutada Bulgaarias? jaa, allerdings nicht nur wegen jah, aga mitte ainult selle punkti pärast. Te juhtisite seda laeva väga edukalt läbi eh, suhteliselt tormise mere, aga ma leian, et siin on ikkagi küsimusi, mis ei ole saanud sõnaselgelt vastust ja seepärast ei jää mul mitte midagi muud üle või meil mitte midagi muud üle kui panna veel tegemata töö Bulgaaria õlgadele. ma ei näe tõepoolest hetkel võimalust, et nendes vaidlusalustes küsimustes oleks hetkel võimalik konsensus. mulle meeldis teie vastuse esimene osa väga, aga mitte teine pool. teeme näo, et te ütlesite lihtsalt esimese osa, ehk siis, et ähm, võtame kirjaliku ettepaneku neli üks A Bulgaaria kohtumisele endaga kaasa. seega alagrupi Taani ja suuline küsimus, need asjad viime Bulgaariasse siis arutamiseks. suuline muudatusettepanek ei ole tore asi küll tõesti, mida konsensuslikult otsustada ja seega jõuan ma siis teie sõnavõtu teise osa juurde, ma kardan, lubage, ma lõpetan lause, seda ei ole väga lihtne teha. ma kardan, et see, sellega on probleem kaaseesistuja minuga koos äh, kõneles selle nimel, et meil oleks raamkokkulepe kõigi teiste punktide osas ja ma teen ettepaneku, et me lepime selles osas kokku, kui vastuväiteid ei ole. selle asemel, et kõik viia arutamisele Bulgaaria koosolekule, sest minu ettepanek oleks, et niinimetatud lahtiste küsimuste osas, millega me üritasime tegeleda läbi erinevate delegatsioonide, et need ei ole nii väga avatud äh, alagrupid, äh, Taani ja kirjalikud küsimused. Nendega tegeleme Bulgaarias. minu ettepanek nüüd praegu on, et kas me oleme nõus või on keegi vastu muu teksti osas äh, välja arvatud Taani alagrupid ja uus sõnastus neli, üks, kaks osas, kas me saame selles kokku leppida? see on protseduuriline küsimus kaks protseduurilist küsimust. kas te teate, mis on äh, protseduuriline küsimus Euroopa Parlamendis? Äh, või parlamendiliikmed ka ei tea, Euroopa Parlamendis pole viga. aga protseduurilisi küsimusi saab esitada. palun siis jah, palun esitage oma protseduuriline küsimus, aga palun lühidalt. Go ahead please yeah.. aitäh, härra esimees, kallid kolleegid. ma valmistasin ette sõnavõttu aga ma ei esitanud seda sellepärast, et olin, tegin, teinud esimese sõnavõtu eh, kui kodukorra teemalise. ma tahtsin tegelikult öelda, et mul oli väga hea meel selle üle, et viimase kahe päeva jooksul oleme suutnud eh, tõepoolest intensiivselt eh, olulisi küsimusi arutada. et oleme suutnud suhelda omavahel ja Euroopa Parlamendi saadikutega arvestada rahvusparlamentide huve, sekretäriaat on teinud samuti väga head tööd. see oleks olnud minu eh, sõnavõtu eh, põhisõnum, kuid ma jään selle juurde, et see oli tõepoolest väga sihti seadev selleks, et jõuda eh, konsensuseni piisavalt ambitsioonika kodukorra osas muuhulgas aga see, mida te siin, härra esimees, praegu kokkuvõtvalt väitsite ja ka kaasesimees, on tegelikult katse need punktid, mille osas on võimalik üksmeel saavutada, siis ma leian, et ka Euroopa Parlamendis pole asi teisiti nagu Rahvusparlamendis, siis me tahaksime äh, Saksa delegatsiooni nimel siiski öelda, et meie tegelikult ei saa hakata siin hääletama, kuna me ei ole näinud kirjalikult formuleeritud punkte selles osas, mille üle me siin tegelikult nagu hääletame. ja seepärast oleks minu meelest siiski mõistlik öö, teha seda Bulgaarias ja me vabandame, et me Bulgaaria õlgadele paneme nii raske koorma okei okay,, thank you very much um.... suur tänu. kolleeg teie selja taga, kas te soovisite ka öelda paar sõna? ma ei näinud teie nime, vabandab esimees. lühike märkus teie poolt, jah. Δεδομένου πως μένουν ανοιχτά θέματα για την Βουλγαρία. silmas pidada asjaolusid, et terve rida teemasid on lahtised mida kavatsetakse arutada Bulgaarias, see puudutab alamtöögruppe, see puudutab Taanit, siis ma leian, et tegelikult peaks lahtiseks jääma ka artikkel kaks, sest see ka seondub Taaniga. see puudutab liikmeid ja vaatlejaid ja ma leian, mitte kõike ei ole vaja uuesti Bulgaarias arutama hakata. näiteks artikkel kaks osas see märkus, mille me tegime seonduvalt Taaniga, jah, aga seda tõesti oleks vaja Bulgaarias uuesti arutada. olukord on siis järgmine, minu ettepanek jääb, aga ma kahtlen väga. ma ei kavatsenud nüüd kellelegi rohkem sõna anda, aga kuna tegemist on härra Vosutiliga, äh, kes oli endine parlamendi liige, on nüüd Malta parlamendi liige, kindlasti on tal äh, midagi väga tarka öelda, härra Vosutil. tänan selle komplimendi eest, härra esimees mulle tundus, et teil on ehk vaja natuke abi, seega ma tahaksin üles kutsuda kõiki kolleege toetama teie mõistlikku ettepanekut, teie mõistlikku üleskutset, vähemalt kokku leppima nendes äh, reeglites kui põhimõttelises kokkuleppes, mis võimaldaks meil, meil tööd jätkata järgmisel korral ja siis ainult kõige vastuolulisemad punktid jätta järgmisele koosolekule lahendamiseks, sest vastasel korral oleks nüüd väga kahju, et me oleme kulutanud nii palju aega, ilma et me oleks täna kokkuleppele jõudnud. mina arvan, et siin ruumis on üsna lai konsensus, mis toetab selle kokkuleppe sõlmimist. nii et mina tahaksin teid toetada, härra esimees, ja avaldada teile tunnustust ja samuti kaasesimehele te suurepärase tehtud töö eest ja tuletaksin kolleegidele meelde, et mida rohkem aega kulutame menetlusele, seda vähem aega jääb meil töö tegemiseks, milleks on valvata Europoli tegevuse järele. ma loodan, et äh, minu sõnavõtust oli kasu, härra esimees, ja muidugi olete mulle nüüd võlgu. Make... ma ei tea, kui mul õnnestub inimesi vihale ajada, ma ei tea, kui kasulik see nüüd on, aga suur tänu, härra Puusutil selle lähenemise eest ja konstruktiivsuse eest nüüd äh, ma arvan, et see on ka kaasesimehe lähenemine. ehk siis, et meil on teksti põhiosa, milles me oleme kokku leppinud. ettepanek on väga lihtne. me kas oleme nõus selle tekstiga ja ma ütlen seda ka saksa kolleegidele, meil on väga selgelt piiritletud ala, milles me ei ole nõus. neli üks A, A, selle viime, Taani alagrupid viime järgmises etapis arutelule Bulgaarias ja meil on terve rida kompromisse, milles osas me oleme kokku leppinud. minu lihtne ettepanek on, kui me ei taha, et kogu meie aeg on täielikult raisku läinud, siis lepime selle teksti osas äh, kokku, ma võin need kompromissid uuesti kõik ette lugeda ja me võime nende, nad vastu võtta ja siis liikuda edasi Sofiasse. teine võimalus on, et arutame kogu kõiki asju Sofi-, Sof-, Sofias, see on variant number kaks, aga ma tahan rõhutada ja ka mitmed kolleegid on seda öelnud, et kui me niimoodi teeme, siis jääb kahtlus ja need, kellel on rohkem kogemusi nendes asjades, teavad, et kui me nii teeme, siis läheme lihtsama teed pidi, siis me väidame, et kunagi raskeid rohkem valdkondi ei tule ja ma arvan, et me oleme väga edukalt äh, koos äh, suutnud kompromissides kokku leppida, nendes osas, kus me juba leppisime kokku. ma tean, et on nüüd veel paljud, kes soovivad sõna, aga palun rohkem distsipliini. kõik on juba sõna saanud. me oleme peaaegu koosolekuga lõpetanud, nii et ma tuletaksin kolleegidele meelde, peame lõpetama, see on ettepanek. nii on. variant A või variant B ja siin peab olema täielik konsensus selles osas. Äh, variant A, kas me oleme nõus, et äh, kindlad teemad, ma ei hakka neid uuesti ette lugema, jah, ehk siis välja arvatud neli üks A, mis läheb Bulgaariasse, mis puudutas kirjalikke küsimusi, alagrupid ja Taani. Need küsimused lähevad arutamisele Sofias, ülejäänud osas saab kokku leppida, kas keegi on selle vastu, et me täna nii kokku lepime? kas keegi on selle vastu? Saksa delegatsioon on vastu, Küpros on vastu, nii et me kokkulepet sõlmida ei saa. seega jääb variant B. kas te olete vastu, kas te võiksite kirjeldada, milles teie vastasseis täpselt seisneb? kirjeldage palun, teil on sõna. kirjeldage palun, mida, millel te vastu olete? aitäh, härra esimees. ma palusin sõna. ma mõistan teie lähenemisviisi, et põhimõtteliselt saame hääletada, kuna paljudki on konsensuslikku. meil ei oleks sellega ka mingit probleemi, meie jaoks on lihtsalt lahtine, ütlen sõna selgelt. aga need on meie jaoks olulised, aga mitte äh, dramaatilised lahendamatud küsimused, need on troika ülesanded ja täpne sõnastus, kuidas koostatakse sekretäriaat, siis küsimuste esitamise õigus, pluss veel Taani. kui need on lahtised dokumendid, siis ülejäänud osaga me oleme nõus Colleague, sorry um.... kolleegid, vaban- kannatust. kui me nüüd jõuame olukorda, kus me lisame teemasid, antud juhul troika, siis äh, tuleb raskusi juurde. ma arvan, et sellesse olukorda ei tahaks me sattuda nii et ma kardan, et ma pean oma ettepaneku juurde jääma, mis on kas variant A, ehk siis meil on alu-, osa, kus me oleme kokku leppinud, vastasel korral läheb kõik Bulgaariasse arutamisele. kui ma teie, teile vastu tulen, siis ma kardan, et äh, me lisame teemasid ja ma ei arva, et see oleks, ma arvan, me mõlemad siin kaasemiga oleme nõus, me ei taha seda teha. see on selge valik, kas variant A või B, siis järelikult jääb B järelikult meil jääb variant B ja kõik läheb arutusele Sofiasse. ja paluksin siis äh, kommenteerida seda Bulgaaria kolleegil, kuidas siis äh, hakkab kulgema Sofia koosoleku ettevalmistamine, kas te võiksite paari sõnaga äh, meile sellest märku anda ja suur tänu, kolleegid, selle koos-, kannatu-, tänan teid kannatlikkuse eest selle koosoleku lõpuosa suhtes tänan. kutsuksin teid üles, valik, valime variant A. nagu te ütlesite, esimees, meil on vaja täielikku konsensust, see tähendab seda, et meil jääb palju tööd teha Sofias ja igaüks peaks just praegu endale ette kujutama, mis meie ees seisab Sofias ja milliseid otsuseid on vaja siis langetada. sellepärast ütleksin järgmist, esimees. mina sooviksin teha üleskutse, võtame vastu variandi A. kui te võtate minu ettepaneku vastu, siis on see väga hea. siin ma piirduksin ja hiljem sooviksin rääkida Sofia kohtumisest. okei okay, um,, ähm, yes, well. Mm, see, tänan. ma näen, et te kasutasite kõneaega üleskutseks ka minul on soov seda teha, aga tundub, et see ei ole vastutulelikesse kõrvadesse sattunud. ma ütlesin ja ütlen veel, meil ei ole täiuslikku olukorda võimalik saavutada ühistöös rahvusparlamentide ja Euroopa parlamentide koostöös. see ei ole mitte lihtne ülesanne ja me oleme teinud väga suuri edusamme nende valdkondade määratlemisel, need inimesed, kes tunnevad sedasorti menetlusi, vaatan siin härra Diaste Meera poole, kes ilmselt kõige kogenum selles vallas, mõistlik lahendus oli leppida kokku nendes valdkondades, mille osas me leppisime kokku, sellepärast aga meil ei ole siin kokkulepet ja sellel põhjusel peame valima variant B. härra Diaste Meera, kas teil on protseduuriline küsimus või? me peame, me peame hakkama lõpetama. Señor presidente, una, una sola y única reflexión. kui mul lubatakse lühidalt teha märkus, mis võib-olla aitaks päästa konsensuse ma teeksin kogu järelevalvekomisjonile ettepaneku hääletada variandi A poolt siis me suudaksime tõepoolest ka selgelt näidata, et meie arutelud on olnud tõhusad. Saksa delegatsioon võiks oma vastuväiteid esitada Bulgaarias. jaa, tegelikult on väidetega, mis väärivad tähelepanu. aga peaksime siin siiski varianti A poolt hääletama ja siis jääb Saksa delegatsioonil võimalus Bulgaarias protestida nii palju, kui soovivad. Äh, see tähendaks siis ka, et kaasatakse troika, ma kujutan ette. Äh, Raivo, palun. jah, aitäh, et äh, vaadake, me panime sisse siia punkti, mis äh, lepiti kokku äh, ähm, spiikrite konverentsil, et äh, in principle consensus on selle otsustamise protsessil väga oluline. ja ma arvan, et tegelikult täna me oleme jõudnud selle oma arutlusega sellesamasse punkti, et põhimõtteliselt meil on ju konsensus olemas ja mul on tõesti palve, palve meie Saksa headele kolleegidele ja ka Küprose kolleegidele, et et ähm, kui äh, me siin ei näe ülejäänud osas väga suurt vastuseisu, et äh, palun tulla sellele ikkagi vastu, austada seda tööaega ja seda, seda energiat, mis me oleme siin äh, panustanud selle kodukorra arutelule ja, ja nende punktidega on võimalik ju täna ikkagi see põhimõtteline kokkulepe ära sõlmida ja edasise arutelu pidada nii äh, järgmisel istungil kui ka ülejärgmistel, sest tegemist on ju elava dokumendiga, me ei ole seda öelnud, et kui me nüüd selle dokumendi, selle raamdokumendi ärakinnitamine, et seda ei ole enam võimalik muuta, me oleme sellest korduvalt rääkinud, et see muutmisprotsess on täiesti võimalik ja me saame sellega edasi minna, aga selleks, et oma tööga, oma sisulise tööga edasi minna, meil oleks ülioluline tegelikult ikkagi omada sellist äh, üldiselt aktsepteeritud äh, kodukorda, aitäh! Okay, Cypriot colleague, please. Küprose kolleeg, palun. Την δική μας θέση. Εμείς ζητούμε δεδομένου το ότι μένει ανοιχτό. Aitäh. kuna Taani küsimus on endiselt lahtine, me tahame, et ka artikkel kaks jääb lahtiseks. see, et on liikmed, kellel on äh, hääletusõigus ja on vaatlejad. kõige muu osas oleme nõus. oleme nõus tekstiga. aga meil oleme ju selles osas ka kokku leppinud, et äh, Taani on üks põhiline arutluse punkt äh, järgmisel, meie järgmisel kohtumisel ja, ja seal on seesama äh, vaatleja staatus ja, ja kogu see temaatika on ju seal uuesti avatud okay,. So, so nii et Küprose jaoks põhimõtteliselt kas me oleme A-ga nõus? nii kaua, kuni on selge, et me rõhutame ka artiklit kaks ja äh, hääletajate ja vaatlejate õigusi, see peab olema kirja pandud. Yeah, that's fine, that's sobib, siis Bulgaaria. nii et äh, olete A-ga nõus ja nüüd Saksamaast sõltub kõik ma ei tea, kas sakslastest kõik ikka sõltub. ettepanekus, et valida variant A, siis ma meenutan kolleeg Teistemira sõnu, kui me suudame selles kokku leppida, et Bulgaarias need neli punkti, mida me juba korduvalt oleme tõstatanud päevakorda, tõepoolest siduvalt võetakse Sofias päevakorda. ja et ka siis me saame edasi minna ka pärast A-variandi poolt hääletamist. me soovime, et sõnastataks troika, see pole ju keeruline, teiseks sekretäriaat, ma arvan, siin ei ole ka midagi lisada nüüd alamtöörühmad olid ju niikuinii nii lahtised, pluss äh, küsimuste küsi-, esitamise küsimus, pluss Taani loomulikult. seda tuleb seega Bulgaarias selgitada, ülejäänu osas ei ole meil vastuväiteid Yeah, I mean the problem the... probleem on see, et avate teemad aruteluks, nüüd tahavad teised sõna, Slovakkia, Poola ja kõik soovivad nüüd sõna, et hakata uuesti kõike arutama. Te teate, mida te teate, te avate arutelu uuesti, see on probleem. Um, ma ei tea. I mean the issue is can we agree in what was already kas me saame kokku leppida selles, mida me, milles me juba kokku leppisime või jätame teised asjad avatuks, see on kogu asja tuum troika osas me ütlesime ka, et me võime seda arutada. me võime seda ka Bulgaarias arutada, see ei ole probleem. Because uh, we already added the troika like a piece. Yes, change uh, funds without. Yeah, and we have the problem with it. Yeah. sorry, colleagues, we are just. andke andeks, kolleegid, kaasesimehed arutavad Saksa ettepanekut, vabandan, võib-olla andke palun neile hetk aega Hello, colleagues. Um, I have news. Um, we... kolleegid, mul on uudiseid. arutelu tulemusena meil on lahendamata küsimused vähemalt kahe delegatsiooni jaoks, need ei ole lahendatavad. ja lisaks Saksa kolleegide küsimusele peame me valima variandi B, me ei saa konsensust, seatakse seega uus tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. ja nüüd tuleb kogu pakett uuesti arutusele Sofias. mul on väga kahju, et me konsensuseni ei jõudnud. ma ei arva, et aeg läks päriselt raisku, need kokkulepped ei lähe kaotsi, nad on endiselt olemas. ja sellel alusel jätkame Äh, kirjalikult pannakse kirja need, need teemad, kus nõusolekut ei ole ja seatakse uued tähtajad. ja Bulgaaria kolleegile, kolleegid, palun vaikust veel paar hetke. kolleeg soovib veel kord sõna. palun Bulgaaria kolleegil lühidalt sõna võtta. tänan, härra Moraes, lugupeetud liikmed, suur tänu tohutute jõupingutuste eest mida te tegite selleks, et äh, me saaksime dokumenti vastu võtta täna? Need kaks päeva on andnud meile võimaluse tööd teha, et jõuda kokkuleppele paljudes valdkondades ja arvestades kõiki neid jõupingatusi ja kõiki kolleege, kes tulevad Sofiasse, siis me seal ka saavutame selle, mille me peaaegu täna saavutasime me tahtsime, et meil oleks rohkem aega. et oleks teil vaadata rohkem aega Sofiat. meil on rikas kultuuripärand. aga ilmselt see võimalikuks ei osutu. teeme rohkem tööd, vähem lõbu. meie ühistöörühma äh, koosolek toimub kaheksateistkümnendal, üheksandal märtsil, nagu te teate, ka saadame ka kutsed kõigile laiali ja loodetavasti kõik leiavad ka aega tulla Sofiasse. arutelu ei ole lõppenud ja peame selle töö lõpule viima. tänan kahte kaasesimeest, tänan Eesti kolleege jõupingutuste eest. kolleegid, enne kui lähete, tahaksin tänada Rahvusparlamentide liikmeid öö, äh, raske töö eest kahe päeva jooksul. ka tänu kaastöötajatele, sekretariaatidele, see kindlasti ei olnud äh, raisatud jõupingutus ja ootame järgmist tänast äh, töörühma kohtumist, suur tänu! On behalf of my co-chair also, Mr Aik, thank you. kaasesimehe Aegi poolt samad sõnad.